Good afternoon. tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad. tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad. kallid kolleegid. tere tulemast teile kõigile tere tulemast eh, siia parlamentide eh, vahelisele komisjoni koosolekule, kus on esitatud Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni liikmed, eh, Euroopa Liidu rahvusparlamentide liikmed ning asjakohaste komisjonide esimehed. tahaksin tervitada siin kõiki, tahaksin tervitada ka erinevaid vaatlejaid Norra parlamendist ja Montenegro ning Bosnia-Hertsegoviina parlamendist. veel kord tere tulemast kõigile. tahaksin tervitada siin ka kuna see e, ei ole kinnine koosolek äh, ajakirjanikke, äh, äh, kuuest Lääne-Balkani riigist on Brüsselisse tulnud mõneks päevaks terve hulk ajakirjanikke ja loodetavasti olete te nüüd kõik oma kohad leidnud ning tere tulemast ka teile, te kindlasti kuulate huviga meie külalisesinejaid. kõigepealt tahaksin tervitada ja see on kõik minu jaoks väga suur au värsket uut välispoliitika kõrget esindajat ja Euroopa Komisjoni asepresidenti Josep Borrell. Te olete siin esmakordselt Euroopa Parlamendis oma praeguses ametis, tere tulemast! Äh, kuna härra Borrellil on päris kiire täna, äh, ta peab Bratislavasse äh, lendama varsti, siis annangi kõigepealt sõna temale, et ta saaks oma töökava meile esitleda kõrge esindajana ja siis toimub ka arutelu ja te annate mulle siis teada, millal te lahkuma peate. härra Borrell, sõna on teil. Good afternoon and thank you tere päevast, äh, suur aitäh kõigile. Äh, töökava, noh, seda on võib-olla natukene palju öeldud, aga äh, ma tahaksin omalt poolt jagada teiega seda, mis on aset leidmas ja mida meie omalt poolt veel teha saame. kõigepealt tahaksin teile öelda, et mul on väga hea meel taas siin olla. ma olen oma uues ametis olnud vaid kolm päeva Äh, ma olen käinud äh, Pariisis äh, selleks, et avaldada austust Prantsuse sõduritele, kes Sahelis Malis hukkusid hiljuti. Eh, ning eh, ma olen olnud ka eh, kliimamuutuse konverentsi avaüritusel Madridis, tegemist on kahe väga sümboolse üritusega, mis peegeldavad selle maailma ome, olemust, kus me praegu elame ja näitavad ka, milline see töö on, mida me peame ära tegema. täna toimus ka volinike kolleegiumi esimene koosolek ja me tegelesime seal ka kliimamuutuste küsimustega ja äh, Äh, selle väga olulise väljakutse siseste ja väliste dimensioonidega. oma kuulamisel siin ma ütlesin, et äh, ma tahaksin teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja rahvusparlamentidega, sellepärast et ma olen vägagi veendunud, äh, et Äh, teie mängite väga olulist rolli selles, kui me tahame äh, tulla välja tõsiseltvõetava Euroopa välispoliitikaga. aga selleks, et see oleks tõsiseltvõetav, peame me olema ühtsed ja täna on olukord selline, et liikmesriigiti on erimeelsust päris palju ja me ei saa äh, seda eirata, me peame selle teemaga tegelema ja me peame tulema välja ühtse välispoliitikaga selleks, et nendest lõhedest üle saada mina äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus keskendun kahele teemale. kõigepealt Euroopa koht konkurentsi äh, surve all olevas maailmas ning teiseks, äh, milline on geopoliitiline lähenemine, mida president von der Leyen on komisjoni kontekstis korduvalt juba maininud. ma arvan, et üsna selge on see, et Äh, strateegilise konkurentsi äh, tagasitulek äh, suurvõimude vahel ning majanduslik teineteisest sõltumine mm, on ähm, nähtav, ka militaarkonkurents on tagasi pöördumas ja seetõttu sõjalises plaanis me peame äh, Mm, tegema rohkemat nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt ja äh, täna on väga hea päev sellest äh, rääkimiseks, sellepärast et nagu te teate, siis äh, Londonis toimub ka NATO tippkohtumine. ja erimeelsusi on päris palju ja lisaks on tuldud välja NATO tuleviku teemal väga jõuliste avaldustega. me peame mõistma, et vaatamata oma loomingulisusele ja rikkusele, mis Euroopas on, äh, peab äh, Euroopa mõistma, et maailma tasandil tema majanduslik osakaal lähiaastakümnetel väheneb järjest. ja see tähendab seda, et me peame olema ühtsed, sest et vastasel korral me ei jää ellu. ja kaitsepoliitika on selle ellujäämise tagamiseks väga oluline. me praegusel hetkel näeme, et võimupoliitika äh, on järjest rohkem nähtav. see käib käsikäes ohtudega, mis pärinevad mm, valitsusvälisest sektorist. näiteks vaadakem seda, mis Lähis-Idas, Saheli piirkonnas ka toimub. ohtu on järjest rohkem ja see tähendab seda, et meil on vaja erinevaid instrumente mis on paindlikud ja mida oleks võimalik kiirelt kasutusele võtta. klassikalised mm, pehme jõu instrumendid äh, ja me oleme ju defineerinud end äh, pehme jõuna tehnoloogia, teadus, äh, kaubandus on nüüdseks muutunud riikidevaheliseks jõuliseks instrumendiks. jah praegusel hetkel on maailm järjest konkurentsi äh, tihedam ning äh, me peame ühiselt tegutsema Euroopa Liiduna välispoliitika vallas äh, selleks, et edu saavutada, sest et vastasel korral me peame Äh, leppima sellega, et meie mm, Euroopa manner jääb teiste äh, jõudude mängumaaks. Euroopa Komisjonis me näeme seda igapäevaselt. Äh, võimupoliitika on taas areenile kerkinud. USA mm, edendab ühepoolset lähenemist, me näeme ida poolt tulevaid ohte, Hiina roll on märgatav, me oleme mm, majanduspartnerina seda suurt riiki vaadanud, aga ta on ka meie rivaal. Te teate, et meie naabruskonnas on ebastabiilsust ja see toob kaasa ka äh, ohtusid. järgmisel esmaspäeval toimub Välisasjade äh, Nõukogu ja seal me tegeleme äh, Aafrika küsimusega just selleks, et valmistada ette tippkohtumist Aafrika riikidega. ja president Ursula von der Leyen külastab peagi ka Aafrika kontinenti terrorism, hübriidohud, valeinfokampaaniad, kliimamuutused, need on äh, uued ohud. ja äh, artikkel viis NATO kontekstis äh, mm, on oluline siin välja tuua, NATO on paljude Euroopa riikide jaoks põhiline kaitseinstrument, kuid samal ajal me peame mõistma, et järjest rohkem on uusi ohte, mis nõuavad konkreetseid vastuseid ja konkreetsed vastused äh, nõuavad, et me oma energia mobiliseeriks. me peame probleeme ette ennustama, enne kui nad äh, kriitiliseks muutuvad. meil on vaja ühtsemat strateegilist kultuuri selleks, et me äh, saaksime olla üksmeelsemad ja loomulikult peame me kiiremini suutma tegutseda, kui meil seda vaja on ning kuna ma kõnelesin Euroopa Parlamendi liikmete ees ka, siis ma pean teile meelde tuletada, et meil on vaja ka ambitsioonikat välispoliitika valdkonna eelarvet, mis võimaldaks meil tegutseda äh, üleilmsel tasandil selleks, et reageerida kiirelt ka kriisisituatsioonidele. president Ursula von der Leyen on äh, täna Pariisis öelnud, et tema äh, tahab näha kolmekümneprotsendilist rahastuse suurendamist välispoliitika tegevustele ja ma usun, et te seda mõtet ka toetate isegi kolmekümne protsendine tõus võib-olla on liiga paljugi, aga teiseks, või no mitte muidugi liiga palju, jah, see on väga hea muidugi, aga seda on ke keeruline saada. teine, vajadus geopoliitilise lähenemise järele, mida see tähendab? kõik on äh, proua von der Leyeni lauset korranud, tegemist on geopoliitilise komisjoniga me oleme kuulnud äh, ka äh, seda, mida president Macron ütles ühes äh, intervjuus, tema sõnad olid vastuolulised, sama vastuolulised olid ka president Trumpi säutsud, mm, kuid NATO teemalised kommentaarid said väga palju tähelepanu ja arutelu peab jätkuma. Äh, Londoni äh, kohtumine peab välja saatma ühtsuse signaali, kuid samas on selge see, et äh, liitlaste hulgas on veel teemasid, mida tuleb veel ähm, arutada ja me peame nende teemadega ausalt ja otsekoheselt tege-, tegelema. NATO on ka läbinud erinevaid kriise oma äh, ajaloo vältel, see ei ole esimene kriis. ja äh, neist on suudetud varasemalt edukalt äh, üle saada Suessi kriisist alates Iraagi sõjani ka ja kriisid toovadki sageli kaasa mm, tugevamaks muutumise ning praegune olukord näitab, et Euroopa Liit peab eh, edasi liikuma, end edasi arendama eh, välispoliitilisel teljel ning eh, väga oluline on see, et Euroopa mõistaks, et ta peab olema geopoliitiline otsustav jõud, sest et vastasel korral otsustavad meie tuleviku teised ma leian, et me peaksime olema teadlikud sellest, mis meie ümber aset leiab ja eh, me peame mm, integreeritud välispoliitika välja töötama. ja keegi kirjutas Euroopa leppesse, et mina vastutan välispoliitika eh, ühtsuse eest Äh, kõrge esindajana ja te mõistate, et äh, see on väga suur äh, väljakutse. Euroopa Liidu välispoliitika ühtsuse tagamine, see on väga tõsine ülesanne, aga me peame seda tegema me peame välisteenistuse töö, komisjoni töö, liikmesriikide poolt tehtava mm, omavahel sobima panema ja saa-, saada on vaja sellele ka parlamendipoolne toetus. me elame praegu geopoliitilises maailmas, seal on suured äh, jõud, mm, Hiina, äh, USA, aga ka Türgi, kes tegutsevad geopoliitiliselt. Nad äh, avalikult äh, kasutavad kõiki äh, võimuinstrumente, nii pehme kui tugeva võimuinstrumente, näiteks äh, Ameerika Ühendriigid on täna öelnud, et nemad ei toeta meie digihiidudele mm, mõeldud maksu. Liibüa järgmiseks Liibüa on hea näide, me peaksime sellest rääkima. Vahemere teisel kaldal on Liibüa ja Liibüa äh, ka seotud ohud ohustavad otseselt ka meid, kui me äh, mõtleme rändevoogude ja varjupaiga äh, taotlejate peale. Liibüa asub meie äh, vahetus naabruskonnas ja väga oluline on see, et Euroopa Liit teeks koostööd kohalike organisatsioonidega, ÜRO-ga Mm, selleks, et äh, otsida äh, selle läbikukkunud äh, riigi jaoks poliitilisi lahendusi. me oleme seda mitmeid aastaid juba öelnud, kuid see ei ole siiani äh,, probleem ei ole siiani lahenenud, pigem on see hullemaks muutunud järjest rohkem on selliseid väliseid jõude, kes sekkuvad selle riigi asjadesse ja me peame äh, mõistma, et äh, Äh, oluline on äh, tagada laiem stabiilsus seal piirkonnas äh, Türgi ja Liibüa kontekstis. me peame keskenduma sellele, mis toimub Vahemere vetes. ja see kõik valmistab tõsist muret ka näiteks Kreekas. ma olen Kreeka välisministriga sellel teemal kõnelenud. meie oleme diplomaatiline suurjõud. me oleme ka äh, oluline finantsjõud, meie kaubanduspoliitika, vaatamata kriitikale, on siiski edulugu olnud. me oleme üles ehitanud eh, ja me tegeleme jätkuvalt kaubanduslepete võrgustiku loomisega ning eh, me oleme suutnud olla jätkusuutlikud, kui me räägime arengueesmärkidest me peame läbirääkimistes järjest rohkem eh, neid aspekte ka sisse tooma. lisaks sellele, kui rääkida julgeoleku ja kaitsevaldkonnast eh, ja eh, PESCO-st ja Euroopa Kaitsefondist, millega me peame järgmise finantsperspektiivi kontekstis tegelema, siis ka nendega tuleb tööd jätkata nüüd välissuhete klaster, täna komisjoni president esitles kolleegiumile eh, menetlusreegleid või tege-, tegevusreegleid eh, selle kohta, kuidas eh, toimima peame hakkama ning mina pean iganädalaselt andma ülevaate rahvusvahelistest probleemidest ning jagama seda nende volinikega, kes vastutavad äh, välissuunaliste teemade eest, aga samas migratsioon ja kliima on ka seotud äh, nende teemadega, nad on osa äh, nendest kõige olulisematest väljakutsetest, millega me peame tegelema. näiteks võime siin esimese asjana rääkida sellest, kes reeglid on paika pannud või kes reeglid paika paneb. see, kes reeglid paika paneb, valitseb maailma. me peame mõtlema, milline on see narratiiv, mida me tahame kodanikele ähm, edastada ja mida see äh, tähendab maailma mõistmise perspektiivist lähtuvalt, näiteks vaadakem äh, andmete ja äh, privaatsusvaldkonda. Äh, uue majanduse oluliseks aspektiks on just andmed, andmetepõhine majandus selle väärtus on äh, suurem kui üleilmse naftakaubanduse äh, väärtus, mis tähendab seda, et äh, andmete kohta käivad reeglid on sama olulised kui energiavaldkonna reeglid. USA-s reeglid ütlevad, et andmed kuuluvad IT-ettevõtete IT, IT-valdkonna ettevõtetele või digiplatvormidele Hiinas kuuluvad andmed riigile, Euroopas kuuluvad andmed üksikisikutele. milline mudel lõpuks võidutseb, ettevõtted, riik või indiviidid ehk siis ühiskond? meie siin Euroopas oleme õigustatult uhked oma mudeli üle, kuidas me oleme oma ühiskonna ja majanduse üles ehitanud ma ei taha siin nüüd rusikatega rinnale äh, taguda, kuid äh, meil on olnud õnnestunud tagada sotsiaalne solidaarsus, õitseng. üheksakümnendatel aastatel arvasime me, et üleilmselt toimub konvergents nende kontseptsioonide ümber, kuid me nüüd oleme näinud, et nii see ei ole hoopis on äh, tekkinud poliitiliste süsteemide vaheline konkurents kui me ütleme, et Hiina on meie rivaal, siis äh, mida äh, see tähendab, kas ta on süsteemne rivaal, mida see tähendab? see tähendab, et me oleme rivaalid süsteemide kontekstis ja riikide rühm, kes esindab täna vähem kui üheksat protsenti maailma elanikkonnast, äh, ta ei suuda äh, edu saavutada ja ma nüüd pöördun oma sõnavõtu alguse juurde, äh, kui me koos ühiselt ei tegutse. me oleme näinud Berliini müüri langemist ja paljud uskusid, et et äh, liberaaldemokraatia ja turumajandussüsteemile alternatiive ei ole. kas te mäletate? mõned väidavad, et tegu oli ajalool nii-öelda lõpuga, kuid ajalool ei ole lõppu. Äh, Nõukogude äh, süsteem ei olnud parem alternatiiv tagamaks inimeste heaolu, nagu teie, paljud teist vähemalt väga hästi seda teavad kuid Hiinas äh, sajad miljonid inimesed äh, on suutnud äh, vaesusest välja rabeleda ja näha on olnud inimkonna ajaloo suurimat muutust ning lähitulevikus elab Aafrikas üle miljardi inimese rohkem kui praegu. Sefri Saatšega eh, õhtutasin eile ning me rääkisime Aafrika demograafilisest plahvatusest ja sellest, kuidas eh, sellega toime tulla eh, me ei saa kõrvale heita asjaolu, et eh, tasakaalu puudus jõukuses ja rahvastiku hulgas eh, Vahemere kahe kalda vahel suureneb järjest, ainult ühiselt tegutsedes eh, suudame me olla Aafrika partneriks ja ainult ühiselt tegutsedes on meil võimalik tagada ka tasakaalustatud suhted Hiinaga. Eh, meie eh, lähenemine peaks tuginema inimõiguste austamisel ja kestliku arengu eesmärkidel, kuid eh, ei ole veel selge see, et meie partneritel on samad eesmärgid kui meil. ja see tähendab seda, et me peame Äh, mõtlema selle peale, mida see Euroopa uus roheline kava endast kujund-, endast kujutab, sellest räägiti ka eile komisjonis ja räägitakse ka kliimakonverentsil. välispoliitika äh, on muutumas. Äh, see ei ole praegu selline, millega me varasemalt oleme harjunud. välispoliitika ei puuduta ainult äh, diplomaatilisi äh, arutelusid, ei, see puudutab äh, tööstustehnoloogia ja geopoliitilise revolutsiooni kõiki aspekte. ja ma usun, et me peame mm, suurelt mõtlema hakkama, kui me tahame selle väljakutse kontekstis oma ülesannete kõrgusel olla räägiksin ka geopoliitilistest lähenemistest natukene. kõigepealt Lääne-Balkani piirkond, see on ka uudistes figureerinud ning on väga suur pettumus, mida on võimalik näha Balkani riikides, mis on seotud sellega, et neile ei võimaldata laienemisprotsessiga jätkata. me ei tohi ära võtta võtta Balkani riikidelt Euroopa perspektiivi. nagu ma oma kuulamisel ka ütlesin, siis mina tahaksin Serbiasse ja Kosovosse varsti minna, Kosovos endiselt veel valitsust ei ole. Mm, ja praegu ei ole sinna seetõttu mõtet minna enne, kui äh, valitsus moodustatakse. ehk siis praegusel hetkel äh, ma ei saa oma lubadust täita, et minu esimene visiit on Kosovosse, ma lähen Bratislavasse, mis on võrdlemisi lähedal äh, Bratislavas on äh, OSCE kohtumine mm, ja seal ma kohtun Venemaa äh, ja ka teiste idapoolsete riikide välisministritega. me peame jätkama ka Ukraina toetamist ja Gruusia ja Moldova toetamist. nagu ma ütlesin, äh, siis meil peab olema ka juhtroll Liibüa riigi ülesehitamisel koos ÜRO ja teiste osapooltega meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist erinevatele konfliktidele Pärsia lahe piirkonnas. järgmisel nädalal juhime me kohtumist, mis keskendub tuumaleppele ja seda selleks, et tagada, et äh, seda lepet nüüd täielikult ei rikutaks ja me kohtume homme ja reedel ühiskomisjoniga eh, selle tagamiseks. ja nüüd ka Saheli teemal lõpetuseks. Eh, ja seda selleks, et avaldada austust seal hukkunud Prantsuse sõduritele. seal on trendid endiselt negatiivsed eh, ma käisin just Pariisis selleks, et väljendada omapoolset solidaarsust Prantsusmaaga kaotatud elude Äh, pärast ja ma pean ütlema, et me peame jätkama Sahelis oma pingutustega. me ei äh, tohi äh, lasta jätkuda olukorral, kus mõned üksikud Euroopa riigid kannavad kogu koormat sealse olukorra eest. see on piirkond, kus demograafiline pomm tiksub järjest valjemini avalikke teenuseid ei suudeta tagada, aga see on aluseks mis tahes poliitilisele süsteemile ja meie eurooplastena peame tegutsema seal maailma äh, piiri, piirkonnas, sest et äh, väga paljud äh, meid puudutavad ohud saavad alguse just sealt. ma ei taha rohkem pikemalt rääkida, ma ootan põnevat ja põhjalikku arvamuste vahetust teiega nendel teemadel, mis ma välja tõin, aga teid huvitavatel teemadel. täna äh, on välja antud ka, äh, olen ka välja andnud äh, teatise, kus ma käsitlen ka Türgi ja Liibüa kokkulepet, mis on Kreeka jaoks olnud väga murettekitav. ja ma loodan, et saada selle kohta peatselt informatsiooni tänaõhtuselt ja homselt Bratislava kohtumiselt Äh, olen valmis teiega ausat äh, ja avatud arutelu pidama, sellepärast et äh, ma arvan, et me peame selgesõnaliselt teineteisele oma mõtteid avaldama. Euroopa riikide vahel on tõesti väga palju erimeelsusi aga ainus viis nendest erimeelsustest ülesaamiseks on neid selgitada. me peame mõistma, mis on need põhjused, miks teatud asjad teatud riikidele probleeme valmistavad ja ma arvan, et meie lähenemine peab tuginema meie ajaloole mm, ja ajalugu äh, peegeldab äh, ju sajandite pikkust minevikku, aga selleks, et meil oleks ühine tulevik, peame erinevustest üle saama, me peame üles ehitama uue tuleviku selleks, et Euroopa tsivilisatsioon saaks ellu jääda, aitäh! Thank you. Thank you, Vice President, High Representative Burrell. suur aitäh teile, asepresident ja kõrge esindaja Josep Burrell. nüüd on olukord järgmine. härra Burrell peab siit lahkuma umbes viiekümne minuti pärast ja sõnasoovijaid on kakskümmend viis, nii et ma lähtun siin geograafilistest, poliitilise võrdsuse, soolise võrdsuse ja veel paljudest põhimõtetest, nii et peaaegu et võimatu missioon, aga alati annan sõna ikka külalistele liikmesriikidest ja siis jälle eh, parlamendisaadikule siit Euroopa Parlamendist. nii et eh, lihtsalt, kui kas soovida vastata kohe kõikidele küsimustele ja siis vastata. nii et äh, ise siis ütlete stopp, siis kui äh, aitab küsimustest ja saad siis nendele vastata. nüüd siis. nüüd teadmiseks äh, Rahvusparlamendi liikmetele, teil on äh, vastav vorm vaja täita, et te sõna saaksite ja palun piirduge siis umbes minutiga, pooleteist minutiga võib-olla ja mul on siin see haamer ka käepärast, et teid korrale kutsuda. kõigepealt Miro Kovač Horvaatiast, palun. Thank you so much, Shaman, I am happy that I don't have to change my sex. suur aitäh, hästi, et ma ei pea siis sugu vahetama, saan ikkagi mehena selle küsimuse esitada, nii et suur aitäh teile, härra esimees. minu õnnitlused kõrgele esindajale väga huvitav sõnavõtt ja ma olen teiega nõus, et Euroopa Liit on oluline majanduslik jõud. ja meist peaks saama ka geopoliitiline jõud ülemaailmsel areenil. kui me tahame selleks saada, siis me peame näitama iseendale ja ka teistele, et me ise hoolitseme äh, julgeoleku eest Euroopa kontinendil. nii et eelkõige teeme seda meie. see tähendab seda, et me peame kindlasti tegelema ka Lääne-Balkani küsimusega ja teie toetusega on meil kindlasti võimalik jõuda ka otsuseni, et alustada liitumisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ning Albaaniaga suur aitäh, Miro Kovač Euroopa Parlamendist, palun proua Sovko. jah, olen väga rõõmus, et olete tulnud siia Euroopa Parlamenti. jätkan kolleegide pärast siiski inglise keeles. nagu eelkõneleja Rahvusparlamendist juttu ütles, siis Lääne Balkan on väga oluliseks teemaks Euroopa Parlamendile, meil on Lääne-Balkani strateegia, seal on mitmeid äh, probleeme rahu tagamisega ja te ütlesite, et et te lubasite minna ka koha peale, et näidata solidaarsust Lääne-Balkani riikidega rahu ja julgeolek on siin ju ohtu sattunud ka Türgi tegevuse tõttu miljonid, miljonitest põgenitest me räägime siin, kui me kokkuleppele ei jõua. nii et ma paluksin järgida Euroopa Parlamendi soovitust, mis oli sees meie resolutsioonis kõikide nende riikide kohta ja et te siis ka külaskäigu jooksul kinnitaksite, et me säilitame rahu ja kagupiiril tagatakse julgeolek Euroopa Liidus. suur aitäh! härra Gutierrez Limones, palun, Hispaaniast, Rahvusparlamendist. suur tänu! tahaksin rääkida hispaania keeles, kui lubate nüüd ja kõigepealt eh, palju õnne Josep Borrellile, loomulikult eh, oleme uhked Hispaania delegatsioonina tema ametisse nimetamise üle. nüüd kõigepealt, nüüd moodustame me ainult seitse protsenti maailma rahvastikust, veel mõnda aega tagasi oli see kakskümmend viis protsenti nüüd äh, oleme kakskümmend viis protsenti küll SKT-st, aga peagi langeb see number ka seitsmeteist protsendini, nii et me peame suutma jääda konkurentsivõimeliseks ja ikkagi konkureerida ka suurte jõududega maailmas ja kuidas me seda siis teha kavatseme. meil on institutsionaalne, poliitiline, geopoliitiline kriis äh, Ladina-Ameerikas, nii et Euroopa Liit peab sellega tegelema, Hispaania on siin ju sillaks Euroopa ja Ladina-Ameerika vahel, teiselt poolt ühine äh, rändepoliitika ja selleteemaline kokkulepe ja kvoodid näiteks, kuidas leida julgeolek ja rändepoliitika piirikontrolli ja teiselt poolt julgeoleku vahel, millised on piirkon-, millised on eesmärgid näiteks Saheli piirkonnas. ja veel kord siis äh, meiepoolsed õnnitlussõnad teile ametisse nimetamise puhul. suur aitäh! härra Pitsula sotsiaaldemokraatide nimel Euroopa Parlamendist. suur tänu, härra esimees. härra Borrell, kõrge esindaja, suur rõõm on näha teid siin Euroopa Parlamendist ja peale õnnitluste soovin teile ka palju edu tulevikuks. oma avalduses te rääkisite realismist, ühtsusest selleks, et ehitada üles ühtne ja tugevam ühine julgeoleku- ja välispoliitika. nii et see tähendab, et te peaksite mõtlema nii-öelda targa jõuna ja integreerima kõiki liikmesriike ja Euroopa Liidu instrumente. kindlasti kujutab see endast suurt muutust sellest, kuidas Euroopa Liit on tegutsenud siiamaani siiamaani tagas ähm, julgeoleku põhimõtteliselt ähm, Ameerika, äh, NATO ja seda eriti just Ameerika Ühendriigid. nüüd on aga lahkhelisid selles osas, milline peaks olema NATO tulevik. nii et ähm, töötada välja meie enda äh, võimekus on põhjendatud, kuid samal ajal see distantseerib meid nii NATO-st kui ka Ameerika Ühendriikidest. Teie kõrge esindajana, kuidas te näete oma rolli selleks, et tagada konstruktiivsed läbirääkimised, mis keskenduksid konkreetsele võimekusele, operatiivvalmidusele ja ka vastavatele eelarvevahenditele? suur aitäh, veel üks küsimus Rahvusparlamendist on Sloveeniast proua Grigortšitš suur aitäh, jah, ja Sloveenias me oleme nõu sellega, et, nõus sellega, et Euroopa Liit peab olema usaldusväärne ja oluline eh, jõud rahvusvahelisel areenil, see tähendab seda, et on vaja tegutseda koordineeritult, arvestada samal ajal ka kiirete muutustega maailmas. Euroopa Liit toetab mitmepoolset koostööd Euroopa Liit peab samal ajal aga pingutama rohkem äh, ühise julgeoleku kaitsepoliitika nimel ja selle valdkonna ähm, koostöö nimel, eriti mis puudutab näiteks hübriidohte. Euroopa Liidu ja kõikide liikmesriikide välispoliitika ja suhted kolmandate riikidega peaksid olema koordineeritud, proaktiivsed. me peame tugevdama, edendama rahu, tugevdama julgeolekut ja õigusriigi põhimõtete järgimist ning samuti inimõiguste järgimist. Sloveenias me, Sloveeniana me loomulikult soovime edasi olla öö, oluliseks riigiks selleks, et tagada rahu ja julgeolek meie naaberriikides, keskendudes eriti Lääne-Balkani riikidele me oleme minevikust õppinud, et tegemist on väga keerulise piirkonnaga, kus on veel mitmeid lahendamata probleeme. kõik Lääne-Balkani riigid vaatavad Euroopa Liidu poole, kuid Euroopa Liit peab olema siiski ka usaldusväärne ja usutav. suur aitäh, härra Borrell, esimene vastuste voor, palun. jah, mitmeid küsimusi esitati Lääne-Balkani riikide kohta. mina olen veendunud, et ei saa küsimärgi alla panna kuidagi Euroopa Liidu Lääne-Balkani riikide suunalist poliitikat. see teema peab jääma meie prioriteediks. laienemisküsimus on tõstatanud mõningaid kahtlusi viimasel ajal, aga keskpikas või pikas perspektiivis ei ole tegelikult mitte midagi muutunud. me peame pingutama selleks, et valmistama ette Lääne-Balkani tippkohtumise, mis leiab aset järgmise aasta maikuus ja seda Horvaatia eesistumise ajal. see toimub Zagrebis. nii et äh, siis saame vast vastuse kõikide teie küsimustele, senikaua peame me aga mitme, mitte laskma sellel hool raugeda. me peame selgitama kõigile et me ei pane mingeid uksi kinni, ei tühista midagi ega võta ära Euroopa Liidu suunalist väljavaadet Lääne-Balkani riikidest. Jugoslaavia sõjas hukkus peaaegu sada viiskümmend tuhat inimest, nii et äh, tõeline ajalooline tragöödia, see on tekitanud lõhesid, vaesust, etnilisi ja äh, natsionalistlikke konflikte, nii et Euroopa Liit on ainus, kes suudab äh, selle olukorra lahendada. seda teemat tuleb ikka ja jälle arutada äh, ülemkogus veel enne Zagrebi tippkohtumist, nii et omalt poolt ma saan öelda, et komisjon on igal juhul sama aktiivne edasi selles piirkonnas. nii et nii läbi, nii siis vastasin ma vähemasti paarile-kolmele küsimusele. nüüd äh, teine teemavaldkond, nimelt NATO. mis NATO-s hetkel toimub? siin on kolm-neli erinevat äh, probleemi suhetes Euroopa Liiduga. esiteks äh, Ameerika Ühendriigid tunnevad rohkem huvi Aasia vastu kui Euroopa Liidu vastu. see ei ole mitte lihtsalt tunne, vaid see lihtsalt nii on. nii et äh, see joon ei jookse mitte äh, mööda siit läbi Euroopa Liidu, vaid äh, ikkagi pigemini rohkem äh, India pool. nüüd edasi Süüria küsimus ja laheriikide äh, probleem. me lihtsalt ei ole nõus sellega, kuidas Ameerika Ühendriigid seal käituvad, see on samuti fakt. ja nüüd majanduslikud huvid Need on siis kolm fakti, mis määravad ära selle, milliseks kujuneb meie liit edaspidi. aga ma olen ikka ja jälle öelnud, nagu ma ütlesin kuulamisel ja ütlen ka praegu, et NATO kujutab endast ikkagi enamikele Euroopa riikidele peamist julgeolekuraamistikku. ainuke asi, mida me teha saame, on muuta NATO-t tugevamaks, ületades need lahkhelid ja samal ajal äh, arendades äh, NATO äh, võimekust, täiendavat võimekust selleks, et me saaksime ise hakkama probleemidega lähipiirkonnas. näiteks kui nüüd britid lahkuvad Euroopa Liidust, kui see tõesti toimub siis, siis kaheksakümmend protsenti kaitsekulutustest NATO-s tulevad siis mitte Euroopa Liidu riikidest, nii et see tähendab seda, et meie ise panustame sinna vaid kakskümmend protsenti. jah, me kuulume sinna, aga me ei ole mitte kõige olulisemad NATO-s. ja siis tekib probleeme lähinaaberriikides. ja neid probleeme ei saa lahendada artikliga viis. nii et Ameerika Ühendriigid vaatavad Aasia suunas, ei ole sidusat tegevust laheriikide ja Süüria osas ning äh, seos majanduslike huvidega, see kõik tähendab äh, seda, et me näeme äh, NATO-t teatavat moodi. nüüd Türgi ja strateegilised juhised, samuti tegevus Süürias nii et meie mured on täiesti mõistetavad. kuid äh, tegelikult olid meil ka varem väga erinevad seisukohad NATO-ga juba aastast äh, tuhat üheksasada viiskümmend kuus, kui leidis aset äh, Briti, Prantsuse operatsioon, edasi Iraak kaks tuhat kolm ja nüüd Süüria, nii et näiteid on ajaloost küll. see ei ole mitte esimene kord, kui me oleme eriarvamusel. mis on kõige olulisem, on aga see, et me jääme selle juurde, mis meid ühendab. Euroopa Liidu jaoks on NATO endiselt peamine meie kollektiivkaitse raamistik. nüüd ähm, küsiti veel rände ja piirikontrolli kohta piirikontrolli meetmetega ei lahendata rändeprobleemi, seda te ju ei usu, jah, piirid peavad olema kindlustatud, kui riik ei suuda piire kindlustada, siis polegi see enam riik. nii et piirikontrolli on vaja nii ehk naa selleks, et rahustada kodanikke, kuid see ei ole ainuke viis, kuidas tegeleda rändeküsimusega me peame tegutsema rände ehm, päritolu, ehm, olema tegusad päritoluriikides, vaid siis saame probleemi lahendada, nii et selleks on meil vaja kokkuleppeid, partnerlust ehm, arenguküsimustes, eriti Aafrika riikidega, ja kokkuleppeid selleks, et oleks võimalik saada tagasi, saata tagasi päritoluriiki äh, ebaseaduslikud sisserändajad, samas tagades jällegi võimalus tulla Euroopa Liidu neile, kes seda päriselt väärivad, nii et see on väga oluline osa välispoliitikast. kaks komisjoni kolleegi lähevad sel reedel Ankarasse, et alust-, et arutada teemat Türgi võimudega, mida teha järjest suurema hulga põgenikega, kes tulevad äh, Kreeka saartele, kes ei ole mitte ainult, mitte enam sõjapõgenikud, kes põgenevad tõesti aktiivse sõjategevuse eest, vaid nad tulevad näiteks Afganistanist, sellepärast et nad juba arvavad ette, mis hakkab juhtuma pärast rahulepinguid Talibaniga. nii et võin vastata hispaania keeles ilmselt Ladina-Ameerika temalisele küsimusele, jah, oleks väga kummaline rääkida Ladina-Ameerikast inglise keeles või prantsuse keeles, eriti kuna ma pöördun ju ka Hispaania kolleegi poole. niisiis, viimane kord, kui ma siin käisin, sellest ajast on, põhimõtteliselt võib öelda, et Ladina-Ameerika on leekides nii et viimane kord ma siin käisin, siis me rääkisime pigem Venezuelast ja Kuubast, aga nüüd Tšiilist Mehhikoni põhimõtteliselt järjepanu on mitmetes riikides tõsiseid sotsiaalseid rahutusi. ja see kõik on sellepärast, et ebavõrdsus järjest kasvab demokraatlik režiim ei ole suutnud äh, viimase kümne aasta jooksul seda ebavõrdsust äh, vähendada, kuigi jah, viimased kümme aastat on olnud äh, poliitiline stabiilsus suhteliselt suur ning majandus on kasvanud ja siis kõige selle tagajärjel põhimõtteliselt oli lihtsalt vaja väikest sädet ja tuli lõigi lõkkele. nüüd on see viinud konfliktideni, poliitiliste konfliktideni ja ma räägin küll hispaanlasena, aga ma ei ütle seda mitte sellepärast, et ma hispaanlane, et lihtsalt Euroopa Liit peab pöörama suuremat tähelepanu Ladina-Ameerika riikidega. siiamaani rääkisime me ainult Kuubast. Kuuba ei ole tegelikult põhiline probleem, aga tegelikult Tšiili, Boliivia, Ecuador ähm,, Venezuela, Kolumbia loomulikult, kus jällegi on sõjavägi tänavatel, mis on ju täiesti uskumatu äh, pilt ähm, ladinaameeriklastele enda, endile surevad inimesed ähm, tulistamiste läbi tänavatel, nii et loomulikult selline olukord ei saa meid jätta kuidagi reaktsioonita, nii et äh, nüüd siis olen vastanud vist enamikele küsimustele, võib-olla siis on neid küsimusi veel, härra esimees. nii et teine küsimuste voor, jah, sobib teile, härra Burrell? hästi. European... siis Euroopa Parlamendist, Paklamon, palun. Pleasure, thank you um,. Since you have already mentioned that. aitäh. kuna te juba mainisite seda, et Kosovo küsimust on võimalik eh, lahendada ja seda reisiküsimust on võimalik lahendada ainult siis, kui valitsus on moodustatud ma arvan sellisel juhul, et äh, ma esitan hoopis kaksteist küsimust. esiteks, Ukraina küsimus, ma arvan, äh, Normandia formaadis äh, kohtumine toimub järgmisel esmaspäeval Pariisis ja meie ei kuulu selle hulka, aga sellegipoolest on meil suur huvi, et selles osas edukad oldaks ja ma arvan, et meil peab olema ka strateegiline lähenemine. milline oleks teie ettepanek riike eh, Ukraina ja Venemaa osas, aga ka sakslaste ja prantslaste osas, eh, milline võiks olla selline kestlik lahendus põhimõtteliselt. ja teine küsimus minu poolt eh, on alati Vene mõjud üks ja mitte ainult tegelikult üks meie lähiriikidest ei ole see Kataloonia, Itaalia, Brexit, Eh, nendes olukordades kõikides sekkus Venemaa, milline oleks õige ja asjakohane vastus Euroopa poolelt selleks, et tegeleda rohkem Vene mõjudega? aitäh! aitäh! riikide parlamentidest Prantsusmaalt, proua Ligiöö, palun! Merci, monsieur le president, monsieur le haut représentant. suur tänu, härra esimees, lugupeetud kõrge esindaja, kolmteist Prantsuse sõjaväelast hukkus Malis eelmisel nädalal Barkani operatsiooni käigus. ja tuletan teile meelde, et tegelikult kaitseb Sahelis Prantsusmaa ikkagi meie kõigi julgeolekut, nii et see, et esim-, esmaspäeval Prantsusmaal viibisite, seda hindame me väga nii et Saheli stabiilsus tähendab ka Põhja-Aafrika äh, stabiilsust ja Vahemere lõunaranniku stabiilsust laiemalt, nii et seega see puutub kõikidesse liikmesriikidesse. loomulikult Prantsusmaa ei tegutse üksinda, seda küll, meid toetab EUTM Mali äh, formaat ja mitmed liikmesriigid on MINUSMA äh, läbi seal ka kohapeal. jah, see toetus on väga oluline, kuid tuleb minna kaugemale. Euroopa Liit mängib olulist rolli üldises strateegias, mis ongi ju Euroopa Liidu enda oma ja mis kujutab endast tõelist lisandväärtust, nii et meil on vaja tõelist strateegiat, mis puudutab valitsemist, investeeringuid, majanduslikku toetust, nii et seega jõuan siis oma küsimuseni, millist rolli Euroopa Liit endale soovib, kuidas saab ta panustada poliitilise dialoogi Saheli riikides, tänan. aitäh. siis viimane küsimus Hispaania kolleegilt. ma olen alati nii avatud siit vasakult poolelt tulevatele küsimustele, proua Villanueva, palun. suur tänu tere tulemast, härra Borrell, tere tulemast meie komisjoni, kindlasti tulete siia veelgi, teen kolm kiiret kommentaari, esiteks äkki eh, saaksite te liikuda eh, Euroopa strateegilise autonoomia suunas, on eh, väga palju avaldusi ja dokumente proua Mogherinilt aga me peame nüüd jõudma ka päriselt selle autonoomse strate-, strateegilise autonoomsiani, autonoomiani. nii et kuidas teie näete siis seda multilateralismi ja samal ajal ka paindlikkust, meil on vaja dialoogi Hiinaga, Venemaaga, arvestades seda, mida on teinud Ameerika Ühendriigid ja seda ähm, arvestades ka NATO-ga, nüüd teiseks jah me hindame positiivselt seda, mida te ütlesite Ladina-Ameerika kohta, me oleme sellega täiesti nõus, jah, Euroopa Liit ei saa lihtsalt pead ära pöörata ja ignoreerida seda, on riigipöördeid Ladina-Ameerika tuleb need äh, ikkagi hukka mõista, soodustada lepitust ja mõista neid proteste, teie rääkisite majanduslikest eh, põhjustest ja arengu eesmärkides, aga tegelikult me peame lähtuma ikkagi ka keskkonnaeesmärkidest, tööõigusest, arengust eh, laiemalt ja lõpuks tuleb lõpp teha ka maksuparadiisidele. nüüd eh, teie kõrge esindajana rääkisite sellest juba korra ja kordasite seda ka siin Äh, oluline on, et teil oleks Euroopa Parlamendi toetus. Äh, praegu on maailma poliitikas väga oluline moment, nii et äh, palun ähm, tulge siia ikka ja jälle, et me saaksime teiega mõtteid vahetada veel mitmeid kordi. aitäh, palun annan sõna edasi. üritan vastata prantsuse keeles Saheli küsimusele loomulikult ei tee me seal piisavalt, kui me vaatame, kui ulatuslik, ulatuslikud on tegelikult need viis riiki sahelis. ja et piirid on lihtsalt jooned kaardil, aga reaalselt neid piire olemas ei ole ja kui me vaatame, mida on teinud Euroopa Liit, siis on see täiesti võrreldamatu tegelikult. nii et ei ole ju vaja üllatuda, sellepärast et ähm, olukord ei lähe paremaks. Mali president, kes oli ka eile Pariisis ja kes on minu sõber Euroopa Parlamendi aegadest, rääkisime Burkina Fasost ja teistest teemadest, meie üksi ei suuda katta nii suurt piirkonda ja saada hakkama ehm, ülestõusudega, seal on äh, põhimõtteliselt korraga mitmed eri konfliktid, ühelt poolt põllumehed, äh, teiselt poolt karjakasvatajad, edasi äh, veepuudus, kliimaprobleemid, põud surub inimesi sealt minema. edasi veel ka Liibüa sõjaväe jäänused, kui Euroopa Liit ei oleks mõned aastad tagasi reageerinud, siis poleks Mali riigina enam olemaski. Läheks täpselt samamoodi nagu Iraagis Daeshiga. Prantsuse sõjaväge oli see, kes nad peatas, nii et Prantsusmaal on loomulikult õigus, kui ta nõuab teiste Euroopa Liidu riikide osalemist. tegemist ei ole mitte mingisuguse eh, koloniaalpärandiga, sest et teinekord väidetakse, et jah, Saheli probleemid tulevadki sellest, jah, seal on teatud ajalooline ja kultuuriline pärand, aga asi ei seisne mitte selles, see, mis seal praegu toimub, sellel ei ole mingisugust pistmist Prantsuse kolonialismiga. sest et eh, Euroopasse puutub otse see, mis toimub eh, Saheli piirkonnas, nii et Euroopa Liidu äh, liikmesriigid peavad osalema operatsioonis teiste, äh, Prantsuse sõjaväe kõrval, jah, sakslased seal osalevad, kuid mitte ähm, aktiivses võitluses, on ka britid ja teised, kes tegelevad ähm, õhuturbega, aga tegelikult tuleks mitmekordistada äh, sõjajõudude kasutamist seal Prantsusmaa selle tööga üksi hakkama ei saa. nüüd, kas me suudame jõuda ühehäälsusele selleks, et toetada Euroopa Liidu rahu tagamismissiooni seal? ma ei tea jah, nii kaua, kui meil on see ühehäälsuse reegel, siis ilmselt me selleni ei jõua, aga siis miks, miks mitte nii-öelda coalition of the will äh, ehk siis koalitsioon, mis koostab, mis ko-, koondab neid riike, kes toetavad prantslasi, nii et ei pruugi olla ainult mitte sõjaline operatsioon. tuleb ehitada üles riigistruktuurid, aga kuidas seda teha sellises kohas, kus ei ole võimalik tagada mitte kellegi kõige vähematki turvalisust, nii et Euroopa Liit peab seisma Prantsusmaa kõrval ja loodetavasti suudame mobiliseerida siis siin suuremaid jõude. edasi. Ukraina küsimus, Normandia formaat, te ütlesite, et ei, Euroopa Liitu seal ei ole. jah, tõsi. on väga palju selliseid kohti, kus me ei ole. aga vähemasti Prantsusmaa ja Saksamaa äh, on näidanud üles siin algatusvõimet ja äh, kohtusid äh, Vene ministriga mõned päevad tagasi Tokyos. ja me ei tea, mis sellest saab. aga mina usun, et Venemaaga tuleb samal ajal ajada ikkagi sanktsioonipoliitikat kuni edasiminekut toimunud ei ole ja seda hetkel näha ei ole olnud, kuid samal ajal loomulikult me ei saa väita, et seda suurt riiki pole olemas, kust tuleb suur hulk eh, meie energiast näiteks. nii et eh, kõigil Euroopa Liidu riikidel on seal omad huvid, nii et kuidas seda kõike korraldada seda tahab, saab teha nii, nagu ma ikka olen öelnud ja kordan seda veel kord, ehk siis me peame toetama jäägitult Ukrainat, Ukraina president on keeldunud sõjalise jõu kasutamiseks, kasutamisest selleks, et Donbass tagasi saada, see on heaks lähtepunktiks. aga kuidagi tuleb see ikkagi ju saavutada. ja ainus võimalus selleks on ikkagi see, kui Euroopa Liit jääb ühtseks Venemaaga suheldes. nüüd, kas seda ühtsust on kahjustanud Prantsuse algatus, ei, ma ei usu seda. Hispaania keeles me ju ütleme, et kuigi me oleme vaprad, ei tähenda, et me ei või olla ka viisakad nii et me saame nendega kõneleda samal ajal, aga rääk-, jäädes endale kindlaks, nagu see, seda me oleme ka siiani teinud. nüüd vastuseks minu Hispaania kolleegile proua Villanuevale ma ei oska öelda, mida ma saaksin lisada sellele, mida ma juba Ladina-Ameerika kohta ütlesin, jah, tõsine sotsiaalne kriis ja see on ilmselge. ma ei oska öelda, mis äh, võimalused siin on Euroopa Liidul äh, sekkuda sellesse sotsiaalses, sotsiaalsesse kriisi, mis on lahvatanud põhimõtteliselt täiesti ootamatult peame lahendama kõigepealt kõige kiireloomulisemad probleemid, mis minu arvates praegu on Venezuelas. Venezuela puhul peame olema me proaktiivsemad, kolmandik Venezuela rahvastikust on alatoitunud hetkel ja seda kõike sanktsioonide tõttu, poliitika tõttu, mis rõhub Venezuela rahvast, Euroopa Liit neid rakendanud ei ole, küll aga on teinud seda Ameerika Ühendriigid, nii et selle tõttu ongi olukord selline, et kogu selle jama all kannatavad lõppkokkuvõttes kodanikud, nii et tuleb teha kõik, mis võimalik. loomulikult seisame me multilateralismi eest. mul ei ole mõtet seda nii palju korrutada, sellepärast et muidu jääb mulje, et see on lihtsalt retooriline multilateralism aga ei ole mitte unilateralism. et multilateralismi alternatiiviks on lihtsalt see, et võidab see, kes on kõige tugevam. mis on ju risti vastupidine sellele, mida me tahame. tegelikult me ei taha mitte seda, et võidab kõige võimsam, vaid me tahame, et võidutseks õigusriigi põhimõtted. nii et äh, probleemid Ladina-Ameerikas, nagu te ka väga hästi ütlesite, kujutavad endast sotsiaalset kriisi, mida demokraatia ära hoida ei suutnud, kuid vaid demokraatlikult saab need probleemid lahendada. ja ma vabandan, ma küll hea meelega räägiksin teiega edasi, aga mind oodatakse Bratislavas ja ma pean siit nüüd lahkuma. Mr Borrell, we understand härra Borrell, me saame aru, et te peate lahkuma, aga meile lubati tegelikult teie büroost veel kümme minutit. jah, veel kümneks minutiks jään seega. kui mu büroo niimoodi ütleb, siis peaks see klappima. niisiis, järgmiseks saab sõna kolleeg Kols Lätist. aitäh, Mr Chair well.... aitäh minul on väga selge lihtne küsimus. Euroopa Liit globaalses maailmas on peamine demokraatia, inimõiguste, rahvusvahelise õiguse edendaja ja nende, nende eest seisja ja sellega seoses tahaksin kuulda, milline on kõrge esindaja seisukoht selles osas Euroopa Liidu üleselt selline akt vastu võtta, mida teie leiate, kas eeskirjad peaks kohanduma kahekümne esimesele sajandile, kui inimõigustega seotud rikkumised on midagi, millega peame tegelema, ma ei räägi ainult sanktsioonidest, mille oleme kehtestanud Venemaale seoses äh, rahvusvahelise õiguse rikkumisega, aga ka seoses inimõigustega, kuna välisesindaja arvamus äh, on oluline sanktsioonide väljakujundamises ja rikkujate tuvastamises, nii et tahaksingi teada, milline on teie seisukoht Magnitski seisuakti osas. ja teiseks, see on pigem kutse teile või üleskutse murda selline negatiivne tava, mille kujundas välja teie eelkäija ja Horvaatias käia ühise välis- ja julgeolekupoliitika koosolekul teisest, tulla sinna teisest neljanda märtsini isiklikult, see on väga väärtuslik Eh, liikmesriikide parlamentidega suhtlemiseks, arvamuste vahetamiseks ja oleks väga tore, kui te murraksite seda tava ja tuleksite sinna ise kohale, aitäh! aitäh, hea kolleeg, järgmiseks eh, eh, Fabio Castello Euroopa Parlamendist, palun! suur aitäh, austatud äh, kõrge esindaja. jah, ma olen loomulikult väga rahul sellega, et teid nimetati sellesse ametisse, kindlasti teeme me suurt koostööd selle mandaadi ajal ja nüüd äh, lubate, siis jätkan itaalia keeles kahe tuhande kaheksandast aastast on meil äh, ühine seisukoht, äh, kuid kahjuks kõrge esindaja ei ole olnud see väga tõhus, sellepärast et liikmesriigid ei hinda tingimusi. ja üks põhjuseid, äh, miks see nii on, on see, et meil puudub sanktsioonimehhanism riikujad, riikide suhtes ja kas te leiate, et me peaksime seda üle vaatama ja eriti kui vaadata esile kerkivaid uusi tehnoloogiaid, kübertehnoloogia Äh, tehisintellekt ja nii edasi äh, me peaksime äh, mõtlema, kuidas rakendada karistusmehhanismi nendele riikidele, kes ei hoia või pea kinni nõuetest ja Tuneesiaga seonduvalt peame ka tegelema probleemidele, me peame oma kohalolu parandama ja me peame tegelema sellega, et parandada oma koostööd ühega vähestest adekvaatsetest partneritest lõuna suunal, aitäh! aitäh, järgmiseks kolleeg Madalmaadest, palun! kas saaksite käega märku anda, kus te olete, aitäh! Uh, suur tänu, juhataja mina tahaksin arutada Hiina teemat. täna äh, Hollandi ajakirjanduses lugesime, et Rotterdami haiglas oli Hiina teadlane, kes töötas Rotterdami ja Pekingi heaks. ja tema tööd kasutab Hiina valitsus selleks, et dissidente äh, jälitada ja uiguuridele äh, jälile saada. kui see on tõsi, siis näitab see seda, kuidas suhtub Hiina inimõigustega, aga see näitab ka seda, eh, kuidas ta suhtub eh, riikide eh, terviklikkusesse ja kahepoolsusesse või vastastikusesse rahvusvahelistes suhetes. kui me Hiinaga ja Hiina saadikuga inimõigustest räägime, siis nad leiavad, et nemad arvavad või lähenevad inimõigustele veidi teisiti, see võib-olla on nii, aga meil on ka inimõiguste konventsioon ja sellepärast võimegi sellest teemast rääkida. USA-l on kehtestatud sanktsioonid Hiinale seoses nende eh, suhtumisega uiguuridesse. ja tahaksin teada, milline on teie suhtumine ja mida te ette võtate? okei okay,, thank you, Mr. aitäh, härra Borrell, kas soovite vastata? Hiina, Tuneesia, kuidas soovite? Sanctions, it's also jah, sanktsioonid on eh, midagi, mida on keeruline hallata. peame Pekingi sanktsioonidega tegelema. Venezuela on üks näide, näiteks sanktsioonid, mis mõjutavad eh, rahvastikku tervikuna. me ei ole kindlad, Eh, selles osas, et saavutame soovitu nendega ja need kasutavad palju inimkannatusi. sanktsioonid, mis on suunatud üksikisikute vastu, millega meie Euroopa Liidus tegeleme ja mida me rakendame ohtralt. teisalt teie küsite võimaliku sanktsioneerimise kohta seoses inimõiguste rikkumistega Venemaal ja Hiinas pean tegelema konkreetsete juhtumitega, ma ei saa anda üldist vastust sellele küsimusele. inimõigused, inimõiguste austamine on üks nendest teemadest, millest me Hiinaga räägime teeme seda intensiivselt ja Hiinal on teistsugune lähenemisviis, aga nagu te ütlesite, on nemad allkirjastanud inimõiguste konventsiooni samuti ja meie aruteludes ja meie lepingutes põhineme me sellele. praegu aga ei arutata seda ülemkogus, ei ole ühtegi konkreetset ettepanekut sanktsioone kehtestada ma ei ole täiesti kindel, millisest õigusaktist te rääkisite. Magnitski õigusakt USA-st. ma arvan, et keegi hukkus. ma vabandan, ma ei tea täpselt, kas te saaksite võib-olla selgitada mulle seda, ma ei ole sellega kursis. kes küsimuse esitas, kas saaksite seda korrata, palun? härra Kols, teie küsisite Magnitski õigusakti kohta. kas tahaksite küsimust korrata? jah, seda nimetatakse nii-öelda Magnitski asjaks, aga erinevates riikides on see vastu võetud eh, selline vahend selleks, et inimõiguste rikkujaid tuvastada, et neid vastutusele võtta. Nende varade külmutamisega seoses kasutatakse erinevaid meetmeid ja see on vastu võetud, kui ma ei eksi, praegu vähemalt osaliselt kuues riigis, USA, Kanada näiteks ja mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis. aga üldine idee on sarnane vahend võtta kasutusele ka Euroopa Liidu tasandil ja minu küsimus oli, kas te toetate sellist algatust välisesindajana, kuna teie jälgite seda, mis inimõigustega seoses ja nende rikkumistega seoses maailmas toimub, aitäh! ma ei saa paraku sellele küsimusele vastata, kuna mul ei ole piisavalt teavet selle kohta. Te küsite, kas te toetate seda mõtet ja esitate ettepaneku, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid võtaksid vastu sellise õigusakti, mida, nagu ma aru saan, kuus liikmesriiki on selle vastu võtnud. ma ei saa seda öelda, peame seda teemat uurima, enne kui ma vastuse annan aitäh, välisasjade komisjon võttis vastu hommikul aruande projekti meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta ja seal mainisime ka Magnitski akti eh, võimalikku vastuvõtmist ka Euroopa Liidus, aga seda teemat arutatakse välisasjade komisjonis kindlasti. siis teised küsimused, Hiina võib-olla näiteks. väga hea. Regastada Tuneesia küsimus. La Tunisie, c'était le, le début de, du printemps arabe. Tuneesia, Araabia kevad, põhimõtteliselt on see ainus riik, kes jäi ellu selles ja ei läinud siis uuesti diktaatorliku režiimi, nii et see oli tõeline lootus demokraatliku režiimi osas Põhja-Aafrikas ja me teeme kõik endast oleneva selleks, et tagada, et see demokraatia tuli jääks ikkagi põlema Tuneesias. küllap mitmed teist tunnevad seda riiki hästi, mina samuti ja ma tõesti usun, et see on see demokraatia lootus Põhja-Aafrikas, nii et nagu öeldud, teeme kõik endast oleneva, et see lootus ka ellu jääks Tuneesia väljus äh, paremas olukorras kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sündmustest ja paraku teistes riikides see leek on juba kustunud. nii et äh, Euroopa Liit kindlasti toetab Tuneesia demokraatlikke püüdlusi. okei okay,, thank you. väga hea, aitäh, härra Borrell teie esinem-, esimene esinemine siin Euroopa Parlamendi ees, ees välisasjade kõrge esindajana. tänud, tänan teid selle eest. suur tänu küsimustele vastamast. võib-olla tahaksite mõned kokkuvõtvad sõnad öelda? jah, ma ei vastanud veel selle kohta, kas ma lähen Horvaatiasse. ma väga hea meelega läheksin Horvaatiasse. et võtan endale juba selle kohustuse ja olen seal kohal. aitäh! härra Borrell, me ootame teiega kohtumist eh, isiklikult seega seal. Eh, väga hea, väga oluline lubadus siin veel lõpus. Eh, volinik Korneli jõuab siia kolme minuti pärast, nii et ma palun et te keskenduksite peamiselt eh, naabruspoliitika küsimustele, laienemisele, kuna need on teemad, millega tema tegeleb. aitäh! So ladies and gentlemen. daamid ja härrad. daamid ja härrad, palun võtke istet. So we now move to the second part. niisiis, nüüd läheme edasi meie tänase parlamentidevahelise komisjonide kohtumise teise poole juurde äsja avanes meil võimalus vahetada arvamusi äh, välisasjade kõrge esindajaga ja nüüd on mul au siin tervitada härra Oliver Barhelit, uut naabruspoliitika ja laienemise volinikku. tere tulemast! Colleagues. head kolleegid, ma annan härra Farhelile ka kohe sõna meil on siin erinevad esindajad liikmesriikide parlamentidest, välisasjade komisjonist siit ja ka Norra, Montenegro ja Bosnia-Hertsegoviina parlamentide esindajad. peamiselt keskendume me laienemispoliitikale, kuna see on ilmselgelt teie vastutusvaldkond teavitan liikmesriikide parlamentide esindajaid ka sellest, et üritan anda sõna nii paljudele kui võimalik mul on siin nimekiri nimedest, üritan need kõik läbi võtta, loomulikult on prioriteet eh, loomulikult saavad eelisjärjekorras sõna need, kes juba enne sõna soovisid, üritan võimalikult õiglaselt seda teha, nüüd aga härra Farheli sõna on teil, mida enam aega te vastate meie küsimustele, seda parema meelega lähevad kõik kolleegid tagasi oma liikmesriikidesse aitäh, annan endast parima ja eh, teen lühidalt. Chairman, honorable members. austatud liikmed, liikmesriikide parlamentide liikmed, mul on hea meel siin teiega arutada laienemispoliitika väljavaateid eh, Lääne-Balkani riikides nii eh, kiiresti pärast ametisse astumist, see on üks esimesi arvamuste vahetusi. eile avanes mul võimalus kohtuda ka selle komisjoniga ja Lääne-Balkani riikide parlamentide esindajatega ja täna on mul hea meel kohtuda siis liikmesriikide parlamentide esindajatega. liikmesriikide parlamentidel on keskse täht-, keskse tähtsusega roll Euroopas ja just laienemispoliitikas. laienemine ei saa toimuda ilma riiklike parlamentide nõusolekuta. ja ma võtan seda väga tõsiselt ja pean seda silmas, kui ma kavandan eelseisvat tööd. eile rääkisime me kolleegidega Lääne-Balkani riikidest, rääkisime sellest, kuidas oleks võimalik luua selge nägemus nii nende jaoks kui ka meie jaoks seoses Euroopa väljavaadetega ja meie ühise tulevikuga. me peame neid riike toetama. Need riigid asuvad Euroopa südames. selle piirkonna toetamine on vägagi meie enda huvides me kõik võidame sellest, kui meie otsene naabrus on jõukas, stabiilne ja turvaline. ja me kõik saame kasu sellest, kui majanduse olukord on tugev. sama kehtib ka liikuvuse, transpordi ja digitaalvaldkondade kohta ja sarnaselt Lääne-Balkani riigid on teinud koostööd meiega hästi seoses piirihaldusega, aga neil on vaja abi, et rändeteemadega veel jätkuvalt tegeleda. riiklikud parlamendid saavad anda ka väärtuslikku nõu Lääne-Balkani riikidele. Nad võivad tagada selle, et demokraatlike institutsioonide töö tagatakse, et kontroll tagataks täidesaatva võimu üle ja demokraatliku kontrolli teostataks. see piirkond, mis on Euroopa oluline osa, selle aluseks on laienemispoliitika, mis on usutav ja me peame selle usutavuse tagama ka tulevikus. esiteks, reformid kõikides nendes piirkonna riikides peavad kohapealset olukorda tõepoolest mõjutama. see tähendab seda, et eh, jõukus suurendatakse, elukvaliteeti parandatakse eh, ja vabadusi laiendatakse. see toimub ainult siis, kui reformide kiirust äh, mitte ainult ei hoita samal tasemel, vaid äh, reformid toimuvad üha kiiremini. head äh, saadikud, järgmise aasta alguses esitab komisjon oma ettepaneku selleks, et olukorraga või tegevusega jätkata Lääne-Balkani riikides, et edasi arendada eelmise aasta strateegiat, et edendada meie koostööd ja teha läbirääkimiste protsess tõhusamaks ja jätkata läbirääkimisi ka osade meie liikmesriikidega õigusriigi põhimõtte järgimine, demokraatlike institutsioonide toimimine, avaliku halduse reform näiteks on meie jaoks olulisel kohal, need on küsimused, mis on eh, ühiskondliku ülemineku keskmes, millega kõik liik-, kõik Lääne-Balkani riigid tegelevad selleks, et olla valmis liikmelisuseks kui me keskendume põhiõigustele, siis ma tahan, et protsess, kogu protsess oleks ka dünaamilisem ja me ei lihtsalt ei läbiks kuivalt neid erinevaid peatükke. me peame looma ka võimalusi tihedamalt koostööd teha meie ühiste huvide valdkondades. see on väga oluline. seepärast tahaksin ka näha, et me, need piirkonnad oleksid paremini integreeritud meie võtmetähtsusega poliitikavaldkondadesse, näiteks peaksid Lääne-Balkani riigid olema tihedalt seotud meie digitaalse eh, kavaga, meie transpordivõrgustikuga, uue rohelise kokkuleppega. Nad ei peaks ootama see liitumiseni selleks, et osaleda nende poliitikavaldkondade töös. meil on vaja tugevat eh, poliitilist tegevust eh, selles piirkonnas mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka Lääne-Balkani riikide kodanike huvides. tahan, tahaksin, et läbirääkimisprotsess, protsessi juhitaks tõhusamalt, sealhulgas ka kõige kõrgemal tasandil, selleks et põhireformidega sammu pidada. ja valitsused selles piirkonnas peavad võtma endale, peavad võtma vastutusi selleks, et tagada, et reformide protsess on kaasav, parlamendil on selles keskne tähtsus mitte ainult kontrollijana selleks, et õigusaktide ettepanekuid läbi vaadata, vaid tuleb valmistuda ka selleks, et tulevasi liikmesriike tervitada, kui tingimused on täidetud. see ei peaks aeglustuma, see ei tohiks aeglustada läbirääkimisprotsessi mitte kuidagi. Need protsessid võivad koos esineda head suhted naabruskonnaga on olulised eh, edusammudeks meie naabruses. mina täielikult eh, tegelen eh, selle kõigiga, räägin kaasa, üritan lahendada ka kahepoolseid konflikte, näiteks Josep Borrelliga, välisasjade kõrge esindajaga, teeme me tööd selle nimel, et dialoogid eduka lõpuni jõuda. austatud liikmed Euroopa Ülemkogus lahknevused seoses Põhja-Makedoonia ja Albaania küsimusega olid meie kõigile suureks pettumuseks. sellegipoolest meie pühendumus nende Euroopa Liidu perspektiivile on vankumatu me ei ole kuidagi geopoliitiliselt usaldusväärne komisjon, kui me ei suhtle õigesti meie kõige lähemate naabritega ja Lääne-Balkani riigid on enam kui naabrid, nad on Euroopa südames. ma endiselt eh, jätkan läbirääkimis, eh, läbirääkimistega seoses eh, tööd mõlema nende riigiga ja ma ei saa piisavalt palju rõhutada seda, kui oluline on äh, liitumise läbirääkimisi alustada enne Zagrebi tippkohtumist, nii et eh, eesistujariik peab sellesse täitma olulist eh, ülesannet. Eh, paar sõna ka Albaania kohta. pärast kohutavat eelmise nädala maavärinat tuleb seda riiki toetada. meie lükkasime kohe käima kodanikukaitsemehhanismi ja paljud liikmesriigid äh, aitasid äh, seal kohapeal vahetult pärast katastroofi abi anda me vaatame ka seda, kuidas oleks võimalik ähm, aidata seda riiki pikaajalisemalt pärast kriisimeetmeid. tänasel ähm, kolleegiumi kohtumisel otsustasime me viisteist miljonit äh, eurot Albaaniale eraldada katastroofijärgseks abiks ning me organiseerime ka doonorite konverentsi, aitamaks seda riiki. Äh, me vaatame ka, millised on veel võimalused, kuidas Albaanial aidata sellest katastroofist üle saada. lugupeetud esimees, võtaksin äh, oma sõnavõtu kokku, rääkides järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust. see komisjoni koosseis on avamas uut peatükki Euroopas, me oleme äh, Äh, tegema suuri muudatusi, aga äh, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse perioodiks mõeldud MFF on siinkohal väga oluline, ma usun, et uus komisjon ja uus MFF peaksid äh, tagama paremaid võimalusi tihedamaks koostööks partneritega ning peaksid suurendama ka meie mõjuvõimu piirkonnas. suur aitäh ning Äh, olen valmis vastama teiepoolsetele küsimustele, aitäh! suur aitäh teile, Oliver, Oliver Vaihei! formaat on meil selline, et äh, annan äh, võimalikult paljudele kolleegidele saalist sõna, et nad saaksid küsimusi esitada ning kui teie arvate, et esimeseks vooruks piisab küsimustest, siis andke mulle palun sellest märku. kõigepealt härra Fassino Itaaliast saab sõna. Äh, härra Fassino. Äh, suur aitäh! tahaksin tänada volinikku ning äh, loomulikult hindan kõrgelt seda, mida volinik on öelnud Lääne-Balkani kontekstis. mina leian, et me peame ühte asja mõistma. kakskümmend neli aastat on möödunud Daytoni rahulepingust ning pärast selle sõlmimist lubasime me ja lugupeetud volinik, ma olen siin, lubasime me nendele riikidele eh, Euroopa perspektiivi, eh, olles teadlikud, et oluline on tagada stabiilsus seal piirkonnas, eh, kakskümmend neli aastat on väga pikk periood, see on kaks põlvkonda, tõesti kaks aastakümmet. kui me mm, oma lubadust muudkui edasi lükkame, siis sellel on ka oma tulemus. tulemuseks on frustratsiooni suurenemine sealsete inimeste seas mm, ja Mm, see tähendab ka, et natsionalism ja populism saab seal ka pead tõsta ja seetõttu jagame seda, mida volinik ütles, aga ma arvan, et me peame kõik äh, toetama äh, seda ettepanek, mida äh, volinik ka välja ütles, Zagrebi tippkohtumisel tuleb tegutseda ja vaadata, kuidas oleks võimalik nõukogupoolne plokk tõuke äh, kaotada seoses Albaania ja Makedoonia küsimuses. Ähm, teiseks, äh, kallid äh, kolleegid, sekkub esimees, reeglid kehtivad kõigile. Teie olete naabruspoliitika laienemise volinik, mida te arvate olukorrast Vahemerel ning sellest, mida Euroopa Liit peab ära tegema Vahemere olukorra haldamiseks, aitäh! suur aitäh, härra Kaaler Euroopa Parlamendist järgmiseks! suur aitäh, austatud äh, volinik, äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, te ütlesite väga selge sõnaliselt seda, et loomulikult saab riik Euroopa Liidu liikmeks, kui tingimused on täidetud, Albaania ja Põhja-Makedoonia mm, Neid vaadatakse paketina, aga tegelikult peaks igat riiki mõõtma oma mõõdupuuga nende edusammude kontekstis ja siin on väljendatud kriitikat arengute suhtes Albaanias ja ja Prantsusmaa president võib-olla seetõttu ka ütles, eh, mida me ei oodanud Mm, me peame mõtlema, kuidas äh, saada välja selline poliitiline signaal, e-, et näidata, et me äh, tahame säilitada seda liikumist äh, Euroopa suunal, mis on aset leidnud ja me peaksime seetõttu selle paketi, mis meil kahest riigist on praegu tehtud, nii-öelda lahti siduma mm, ja riiki eraldi vaatlema. kas te saate ka sellega nõus olla, aitäh! suur aitäh, Mihhail Kaelar, teile! järgmiseks proua Tangui Prantsusmaalt, palun. Merci, monsieur president. suur tänu, härra esimees. härra volinik, tahaksin tõstatada ühe väite, mille te ise enne tegite. nüüd Prantsusmaa on blokeerinud tegelikult aga liitumisläbirääkimised. sellegipoolest on Prantsusmaal ka reformi ettepanek ja see tähendab seda, et integratsiooniprotsess on ümberpööramatu ja samas järk-järguline. nii et tahaksin teada, mida arvate teie nüüd Zagrebi tippkohtumise eel Prantsuse seisukohast. kas te arvate, et kandidaatriigid võiksid saada abi struktuurifondidest ja kuidas teostatakse või millise hinnangu te annate kontrollile, mida teostab komisjon edasimineku osas liikmesriikides. nüüd eelmisel nädalal otsustati ka äh, Lääne-Balkani äh, riikidele suunatud vahendeid suurendada ja kuidas kavatsetakse neid vahendeid jagada, millised on strateegilised prioriteedid investeeringute osas, et tagada ka parem koostöö ja nende riikide integratsioon, tänan. suur aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Sanchez Samoi, palun. Eh, suur tänu, härra esimees härra Borrell võttis äh, siin alles täna sõna ja ta rääkis äh, Türgist neljal korral. ja ta ütles, et äh, tuleb tegutseda tihedamas koostöös Türgiga. Türgi on ühelt poolt nii-öelda kandidaatriik, teiselt poolt aga oluline naaberriik ja see tähendab, et teie ja härra Borrell peate äh, Äh, nõus olema selles osas, mida te teete, kas on mingisugune kokkulepe selles osas, kuidas te selle olulise teema omavahel ära jagate, tänan. suur aitäh ja nüüd härra Fahey on öelnud, et ta soovib äh, viite küsimust korraga äh, võtta, et neile vastata ja seetõttu saab sõna veel üks viimane kõneleja selles voorus, Portugali esindaja, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, mul olid mõned küsimused tegelikult härra Borrellile ka, aga kahjuks ma ei saanud neid talle esitada, aga mul on ka küsimus tulevase laienemise kohta. kas te ei arva, et oleks mõistlikum äh, kandidaatriikidele anda rohkem aega selleks, et nad võtaksid täielikult üle Euroopa väärtused enne, kui nad Euroopa Liidu liikmeks saavad kõik riiklikud parlamendid äh, olnud siia kutsutud ja ma arvan, et ei ole õige see, et meil on ainult kakskümmend minutit äh, arvamuste vahetuseks härra Borrelliga, ma arvan, et järgmisel korral võiks meil olla rohkem aega selleks, aitäh! suur aitäh, mina kahjuks äh, kõrge esindaja ajakava eest ei vastuta, äh, küll aga tahaksin öelda, et äh, me hindame kõrgelt seda, et tal oma uues ametis olemise esimese nädala jooksul oli aega üleüldse siia tulla, mõned nädalad tagasi me ei olnud üldsegi kindlad, et meil äh, on äh, alates esimesest detsembrist uus komisjoni koosseis üleüldse ametis, äh, aga meie siin tegime omalt poolt kõik, et härra Vaihei saaks ametisse. niisiis, palun, sõna on teil, härra Vaihei. suur aitäh, ma Äh, püüan äh, võimalikult konkreetselt äh, vastata küsimustele, et võimalikult palju kolleege saaks teises voorus küsimusi esitada. kõigepealt härra Kaaleri poolt esitatud küsimus, mis puudutas lahtisidumise kohta. ma arvan, et selline lahtisidumine on nii-öelda poliitiline toode, mis sõlt-, sõltub äh, ei tea millest, äh, tuule suunast võib-olla. mina igal juhul leian, et me peame vaatama, mida riigid on ära teinud. me oleme selgelt välja öelnud, millised on nõudmised, äh, nii Põhja-Makedoonia kui Albaania peavad neid täitma. Nad on tingimused ka täitnud. niisiis Äh, äh, kas need riigid, kas neid riike vaadelda koos või äh, eraldiseisvana, siis see tegelikult ei ole siinkohal oluline. tähtis on see, et nad on mõlemad need tingimused täitnud ja seetõttu me peame ühiselt otsuse langetama. sellepärast, et vastasel korral öö, oleks otsus ebaõiglane ühe või teise riigi suhtes. kui me ei öö, mm, annaks samasugust tasu mõlemale riigile samade tingimuste täitmise eest. minu põhimõte on selline ja see jääb selliseks ka tulevikus, et me peame peame alustama märtsis läbirääkimisi mõlema riigiga. aga loomulikult ma ei ole kurt. ma saan aru, et inimesed on mures seoses Albaaniaga. Äh, ja loomulikult ma tegutsen äh, vastavalt sellele ja ma tahan tagada, et kõik liikmesriigid mind toetavad, sellepärast et vastasel korral ei saada mind edu see tähendab seda, et ma pingutan omalt poolt äh, selleks, et äh, võtta ühendust nende liikmesriikidega, kellel on probleeme Albaaniaga. Äh, ma olen juba Taani parlamendi välisasjade komisjoniga kohtunud ning võtan ühendust ka Albaania osapoolega, et saaks mõlemad pooled kokku viia. mis puudutab Prantsusmaa ettepanekut, siis äh, tegelikult äh, on laual veel teisigi ettepanekuid, äh, mitte ainult see Prantsuse oma. me teame, et üks hulk liikmesriike ei ole üldsegi mitte rahul ülemkogu otsusega. aga nagu ma ütlesin, siis me peame vaatama, millised need murepunktid on. ma teen seda hea meelega. lähiajal lähen Pariisi ja Äh, räägin Prantsusmaa ametivõimudega selleks, et nende murest aru saada. aga äh, ka Prantsuse ametivõimud on ühe asja selgelt välja andnud, mitte keegi ei ole Euroopa perspektiivi nende riikide puhul küsimuse alla seadnud see on endiselt äh, selge, me ei tohiks avada mis tahes selleteemalisi arutelusid ja seda me ei tee ka ma võin vaadata, millist metodoodikat kasutada, metoodikat kasutada, ma võin arutada selle üle, kuidas äh, edastada edusamme riiklikele parlamentidele, kuidas oleks võimalik teavet paremini koguda koha peal ja kuidas me saaksime hinnata ühiselt äh, või jagada hinnanguid sellest, mida riigid on ära teinud, aga Euroopa perspektiivi ma uuesti küsimuse alla ei sea. Äh, mis puudutab eelarve suurendamist ja seda, milleks äh, see hea oleks. see oleks hea selleks, et me saaksime integreerida TNT äh, võrgustiku kogu Lääne-Balkani. TNT võrgustik on otsustava tähtsusega äh, mis tahes majanduse ülesehitamiseks, ilma transpordi ja energiataristuteta ei ole võimalik neid integreerida. edasi, küsimus, mis oli seotud meie tehtava tööga Türgi küsimuses, selle tööga täpsemalt, mida eh, mina teen ühiselt kõrge esindajaga. Eh, Joseph Joseph Borrelliga oleme pidevas ühenduses, esimese kolme eh, päeva jooksul eh, oleme me juba kohtunud, eh, kui ma ei eksi, viiel korral, me pidevalt oleme ühenduses ja mitte ainult Türgi küsimuses, vaid muudes küsimustes ka, sest et siin ei ole küsimuse all mitte ainult naabruspoliitika, vaid ka julgeoleku ja välispoliitilised teemad tulevad siin mängu ja seetõttu tegutseme me siin ühise jõulise meeskonnana edasi, äh, olukord Vahemerel, ma võiksin sellest rääkida äh, väga pikalt. aga selleks, et te saaksite aru, äh, mida meie teha tahame, ütleksin, et me tahame ka, et ka sealses piirkonnas valitseks õitseng ja rahu ja lo-, loodetavasti tahetakse ka sealtpoolt teha koostööd meiega selleks, et tagada kohaliku tasandi majanduse areng, tagamaks stabiilsuse ja oluline on teha koostööd ka sellistes küsimustes, mis meile suurt muret valmistavad, näiteks sisseränne, ja kui me leiame sellised partnerid, siis me teeme tõsist tööd nendes küsimustes. toon ühe näite, Maroko. ma usun, et Maroko võiks olla eeskujuks kogu piirkonnale ja me oleme avatud äh, Äh, sarnaseks äh, või isegi tihedamaks koostööks teiste riikidega, näiteks Tuneesiaga. ehk siis meie lähenemine on selline, et me tahame ulatada omalt poolt abikäe, aga me tahame omalt poolt samas ka oma äh, huve esindada ja samas leida äh, jällegi ka ühiseid huvipunkte. suur aitäh teile, härra volinik, nüüd teine küsimuste-vastuste voor. kõigepealt äh, härra Klitš Poolast, palun. Klitš või klihh, ütleb härra esimees. Sorry. He is not here okay.. Oh. tundub, et teda ei ole siin. härra Žubalis Leedust. Thank you, Mr Chairman. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. kõigepealt äh, tahaksin ma teada milline on meie võimalik eh, ühispositsioon, kuidas astuda vastu pidajatele Vene eh, poolsetele püüdlustele mm, teatud riikide takistamisel Euroopa Liidu suunas liikumises ja nüüd Valgevene küsimus, kas teie ei arva, et meie tegevus Valgevenes on viis, kuidas aidata Lukašenko diktaatorlusel ellu jääda, aitäh! suur aitäh! Kutšunatševitšus, ega kaks kolleegi on sõna soovinud Uueneva Euroopa fraktsiooni nimel, otsustage, kumb teist sõna võtab. ja meie jagame oma küsimust, no ja hea küll, kolmkümmend sekundit saab kumbki kõneleja. no hea küll. Äh, ja me oleme uueneva Euroopa fraktsioonist ja me suudame uueneda. lugupeetud volinik, jõuludeks on võib-olla üks riik Euroopas vähem. Äh, võib-olla neelab Venemaa Valgevene alla. Nad kohtuvad igapäevaselt äh, meie istume siin ja räägime üldistel teemadel, aga nemad plaanivad integreerida Valgevene äh,, Vene Föderatsiooni, nemad räägivad integratsioonist, meie hoopis millestki muust äh,. Valgevenel on ka ühine piir Euroopa Liidu välispiiriga ja milline on teie nägemus, kui kaua me saame lihtsalt tühje sõnu teha partnerlusprioriteetide küsimuses? suur aitäh, Ilan, palun ja tõesti, kolmkümmend sekundit on mul, ma suudan sellega toime tulla. räägime äh, nii-öelda Prantsusmaa ettepanekust ehk sellest mitteametlikust dokumendist, äh, ma arvan, et see on oluline, ma tahaksingi teada, milline on teie nägemus metoodikast äh, ja kas te olete valmis metoodikat ka muutma. kui vastus on jah, siis ma tahaksin teada, kuidas oleks võimalik komisjoni tasandil seda ellu rakendada. ning milline on äh, lõplik nägemus Lääne-Balkani piirkonnast, kui me räägime võimalikust tulevasest laienemisest, aitäh, Ilan! ja nüüd äh, saab sõna äh, Montenegro parlamendi esindaja Nikolo Radžiolatševitš. kus on meil Montenegro esindaja? palun, sõna on teil suur aitäh, ma püüan teha lühidalt. Lääne-Balkanil oleme me pühendunud koondust, kohustuste täitmisele, eriti Montenegros. loomulikult eh, me ei loobu Euroopa Liidu suunalisest tulevikust, aga palun aidake eh, meid, eh, suurendage Lääne-Balkani ühiskondade entusiasmi selles valdkonnas kui seda ei äh, õnnestu teha, siis te teate, et me oleme haavatavad kolmandate riikide huvide äh, kontekstis, kes tahavad äh, oma huvid Lääne-Balkanil maksma panna. ehk siis me teame seda kõike väga hästi Montenegros. meil on olnud seal ka viimastel aastatel tuntav Vene mõjuvõim ja minu küsimus ka, te mainisite metoodikat, kas see tähendab seda, et metoodikat muudetakse ka nende riikide puhul, kes on juba protsessi olnud pikalt kaasatud, Montenegro puhul on see protsess kestnud juba seitse aastat, kas eh, metoodika jääb nende riikide puhul samaks või te ei ole kindel? ma usun, et äh, see uus metoodika hakkab kehtima nende riikide suhtes kindlasti, kes alles alustavad läbirääkimisprotsessi. suur aitäh, Mikk Wallis, kas te olete veel siin? ei? ja siis äh, fraktsioonilise kuuluvuse liikmete nimel äh, Ungari kolleeg härra Kengeshi, palun palju õnne, härra Varheli, äh, teie uue ameti puhul ja suur tänu siia tulemast, kolm küsimust minu poolt ka. üks küsimus, nagu te mainisite ka, puudutab äh, seda hoopi, mille mõned nädalad tagasi Euroopa laienemisprotsess sai pärast vetot äh, oleme nüüd mõistma hakanud, et Balkani piirkonnas ja Euroopa Liidu naabruses kasutatakse nii-öelda pehmet jõudu paljude riikide poolt selleks, et väljendada omapoolset mõju ning äh, äh, oma äh, mõjuvõim maksma panna seal huvipiirkonnas. mina tahaksin teada järgmist. sellised riigid nagu Türgi ja Venemaa väljendavad oma mõjuvõimu kultuuriliste või majanduslike vahenditega konkreetsete mõtete ja projektide näol, siis mida on Euroopa Liidul lisaks poliitilistele slõuganitele pakkuda nendele riikidele, kes ootavad liitumist? teine küsimus, äh, kuidas saab Euroopa Liit jääda laienemisprotsessis äh, usaldusväärseks, äh, nõutakse ju demokraatlike normide austamist, samal ajal mõned liikmesriigid ise ei pea nendest normidest ja põhimõtetest kinni. ja kolmas küsimus, kui vaadata nüüd neid instrumente, mis teil volinikuna on selleks, et edendada laienemisprotsessi, siis äh, millised on need instrumendid, äh, mis on olemas selleks, et äh, survestada neid kandidaatriike austama vähemuste huve. Te teate, et Ukrainas ja ka teistes riikides on see väga oluline teema ja ma usun, et enne kui edasi minnakse laienemisprotsessiga, tuleb tagada see, et austataks ka vähemuste õigusi. aitäh! suur aitäh, härra Kutsumas Kreekast, lõpetuseks äh, istekoht sada kaheksateist. suur aitäh, austatud esimees kõigepealt tahaksin ma tänada teid teie kutse eest ning äh, Kreeka parlamendi nimel tahaksin äh, teid õnnitleda ja soovida palju edu tulevikuks. Kreeka positsioon on alati olnud selline, et äh, me äh, toetame kõikide Lääne-Balkani riikide liitumisprotsessi selleks, et tagada stabiilsus, julgeolek ja areng äh, siin laiemas piirkonnas. aga Kreeka poolse toetuse eeltingimuseks on see, et me tagame, et riigid täidavad konkreetseid paika pandud tingimusi. mul on ka üks küsimus kas eh, läbirääkimiste eeltingimusteks ei peaks olema ÜRO mereõiguse ja rahvusvahelise õiguse austamine, sellepärast et eh, hiljuti me oleme näinud, kuidas rikutud on eh, mereõigust ja rahvusvahelist õigust ja seda just eriti Vahemere piirkonnas. kas see ei peaks olema seotud eeltingimusena äh, laienemisprotsessiga? suur aitäh, palun, härra volinik, vastusteks on nüüd sõna jälle teil. aitäh mis puudutab äh, idapartnerlust, ma püüan nüüd need äh, küsimused siin kuidagi grupeerida, äh, siis kõigepealt võtame Ukraina. vaatame, kuidas oleks võimalik edendada koostööd ja tagada suurem stabiilsus Ukrainas. ma arvan, et jättes kõrvale asjaolu, et me peame ilmselgelt mm, toetama Ukraina territoriaalset ühtekuuluvust ja ühtsust ning me ei tohi leevendada neid sanktsioone, mille me oleme Venemaa vastu äh, paika pannud. me peame äh, tegutsema rohkem äh, Ukrainas, olema seal nähtavamad ja ka teised idapartnerlusriigid võivad soovida meiega rohkem koostööd teha ja see on igati tervitatav peab vaatama, kuidas süvendada omavahelisi suhteid ja me oleme selleks valmis. aga me oleme valmis ka omapoolset abi pakkuma, kui nad vajavad seda turumajanduse ülesehitamisel. ja ma võiksin siin hakata kordama neid samu sõnumeid ilma reaalmajanduseta on need riigid haavatavad ja meie parimates huvides on see, et et me parandame oma regiooni stabiilsust kestliku majandusliku arengu edendamisega. Valgevene järgmiseks. meie lähenemine on siinkohal selline, et kui me Valgevene puhul koostööst loobume, siis kaotame me ka mis tahes mõjuvõimu, mis meil on. meil juba praegu on väga vähe eh, mõjuvõimu eh, Ukra-, vabandust, eh, Valgevenes meil on küll koostöö nendega, kuid me peame olema seal kohapeal ka nähtav, me peame äh, suhtlema kodanikuühiskonnaga, me peame olema valmis esindama oma väärtusi, sest et vastasel korral oleme ka meie need, kes äh, põhimõtteliselt äh, on nõus sellega, et nad pöörduvad Venemaa rüppe. ehk siis, kui me Valgevene teemadega tegeleme, siis me peame seda meeles pidama nüüd äh, Prantsusmaa dokument. tundub, et äh, paljud teist on viidanud siinkohal sellele Prantsusmaa poolsele dokumendile. aga nagu ma ütlesin, siis metoodika äh, muutmine on üks asi. kogu laienemisprotsessi küsimärgi alla seadmine on hoopis midagi muud me võime rääkida järk-järgulistest muutustest metoodikas ja selleks, et see usaldusväärsemaks muuta nii Eh, meie liikmesriikide jaoks kui eh, kandidaatriikide jaoks, aga eh, kui me seda teeme, siis me peame selle ka väga dünaamiliseks muutma. ja see tähendab seda, et metoodika ülevaatamisel on minu prioriteediks see, et kui riigid midagi ära teevad, siis peame meie omalt poolt ka midagi ära tegema ja see on ilmselge sest et see on tegelikult ka osa praegusest metoodikast, et kui äh, toimub tagasiminek, siis äh, meie omalt poolt äh, peame ka läbirääkimistel tagasipoole liikuma. aga see ei puuduta mitte ainult seda Prantsusmaa dokumenti. meil on ka teisi mõtteid tegelikult palju küsimusi oli nii-öelda pehme jõu kasutamise küsimuses ja sellega seonduvalt, kuidas Euroopa Liit tahaks oma mõjuvõimu suurendada Lääne-Balkani piirkonnas ja just sel põhjusel olen ma tõstatanud majandusliku argumendi. Äh, kui vaadata nüüd seda TNT võrgustikku, siis meie ja meie ettevõtjad on selles piirkonnas suurimad investorid. Äh, ja äh, üks äh, lennurada, üks raudteeliin, üks äh, jõujaam, äh, on näited välismõjudest seal piirkonnas, aga kui meie omalt poolt tuleme välja pikaajalise kavaga ka,, Mm, nende transporditaristule, äh, siis saame meie omalt poolt äh, mõjuvõimu suurendada nendes riikides ja kanda kinnitada. ja siis me saame võidelda mis tahes teiste kolmanda riikide äh, mõju vastu. me saame rohkem mõjuvõimu ainult siis, kui me tegutseme seal laiapõhjalisemalt ja see ongi see kava, millega ma teile tahan, mille ma teile tahan välja pakkuda mis puudutab metoodika ülevaatamist, siis sellega seonduvalt küsiti, et kas see kehtib ka nendele riikidele, kes juba peavad läbirääkimisi liitumiseks. ma arvan, et see ei oleks mõistlik mängu kestel reegleid ei muudeta. ja ma ei taha seda hakata ka nüüd tegema. ja loomulikult kolleegium peab selle teemaga tegelema, me tahame oma mõtted selgelt paika panna juba jaanuaris. ja ma saan siia komisjoni üsna pea pärast seda äh, selgema infoga tagasi tulla, aga mina ei taha äh, seda protsessi veelgi rohkem aeglustada, ei, hoopis vastupidi, mina tahan äh, näha tulemusi ja mina tahan äh, laienemisega edasi liikuda. ja lõpetuseks äh, küsimus, mis puudutab äh, vähemuste õigusi, jah, erinevates piirkondades äh, vähemuste õiguste tagamine on oluline teema, mitte äh, kõik ei ole nõus sellega, see on teema ka Euroopa Liidu jaoks, sest et mitte kõik liikmesriigid ähm, ei leia, et äh, vähemuste õigused on kollektiivsed õigused. kuid vähemuste kaitse on üks Euroopa Liidu väärtustest, mida me peame kaitsma. ja mina kaitsen seda ka äh, suhetes mis tahes äh, naabriga ja seda loomulikult ka laienemisprotsessi kontekstis. kui vaadata näiteks romi vähemust Balkani piirkonnal, siis see on väga oluline teema, millega me peame tegelema. romid ähm, on väga konkreetne vähemus, äh, kellel on väga konkreetsed vajadused äh, ja väga spetsiifilised probleemid, millega me peame tegelema ja jah, härra Gönši, ma olen teiega nõus, äh, me peame tegelema selle teemaga, ma kindlasti teen ka seda, sest et vastasel korral on pikaajalist rahu ja stabiilsust väga keeruline tagada, aitäh! suur aitäh, jõuame kolmanda küsimuste vooru juurde ja Lätis palun härra Kalnins. tere, suur aitäh. me oleme rääkinud erinevatest riikidest idapartnerluses, kuid vähem Gruusiast, Ukrainast ja Moldovast. kõigil kolmel juhul on tegelikult midagi ühist, nad ei ole mitte ainult endised Nõukogude Liidu riigid, vaid äh, need on ka kõik okupeeritud territooriumid. kas te näete seda takistusena nende tulevaseks Euroopa Liidu suunaliseks integratsiooniks, nad kindlasti äh, soovivad seda, kuid nendel on siin eriline probleem kandidaatriikide hulgas. eriliselt tooksin välja Gruusia ilmselt oleks Gruusia väärinud NATO liikmelisust juba aastaid tagasi, kuid neil on endiselt raske NATO-sse saada. ja nad on väga palju ära teinud ka Euroopa Liidu suunal. suur tänu! aitäh! Vladimir Viltšek, palun Euroopa Parlamendist. suur tänu, härra esimees! meeldiv teid siin näha, härra volinik, kõike paremat teile ametiajaks Teil on kolmas tööpäev täna. nüüd ma tõstataksin paar olulist küsimust laienemise teemal. väga tore, et te rääkisite ka rahvusparlamentidest, aga te tegelikult ka teate, milline on olukord parlamentidega Lääne-Balkani riikides. mina olen Serbia küsimuses raportöör ja tegelen parlamentide vahelise dialoogiga just selle riigiga, aga me näeme, milline on äh, nende riikide demokraatlik parlamentaarne kultuur, mida te tahate selle parandamiseks ära teha, meil ei ole vaja mingit konkreetset avaldust või ühte visiiti, vaid ikkagi äh, struktuurset ähm, plaani, sest meil on vaja töötavaid parlamente. nüüd te tõstatasite majanduslike küsimuste äh, punkti, aga tegelikult räägitakse rohkem äh, Venemaa rollist nendes riikides kui Euroopa Liidu rollist. meil on vaja paremat kommunikatsioonistrateegiat ja see tähendab ka seda, et me teeme koostööd sidusrühmadega koha peal. tänan. suur aitäh. järgmine. Äh, proua Karimi, palun äh, Hollandist, järgmine Rahvusparlamendist tulnud külaline jah, tänan kogu info eest ja minu küsimus puudutab Türgit. kas te saaksite täpsemalt rääkida sellest, kuidas lähenetakse Türgile erinevalt, ühelt poolt rändeküsimuses ja teiselt poolt liitumise osas ja kolmandaks veel NATO äh, Äh, valguses, nii et äh, milline on selline üldine lähenemine Türgile, tänan. suur aitäh Euroopa Parlamendist, palun härra Mavrides. suur aitäh, jah, ma olen siin, härra volinik. ja eelistan rääkida kreeka keeles. mina jätkaksin sealt, kus Liibanoni kolleeg lõpetas, ehk siis Türgist räägiksin. Türgis ei peeta kinni põhilistest inimõigustest isegi mitte riigi enda sees ega ka rahvusvahelisest õigusest ja kindlasti mitte ka ÜRO mereõigusest, nii et minu küsimus on väga konkreetne. mida arvate teie meie suhetest Türgiga, kuidas te neid näete? me loomulikult tahame, et Lääne-Balkani riigid liituksid Euroopa Liiduga, samal ajal aga on kandidaatriigiks ka Türgi. nii et tegemist on ju küsimusega, millega pe-, peate te tegelema volinikuna, kas te ei arva, et on kätte jõudnud aeg vaadata üle meie heanaberlikud suhted ja võib-olla siis investeerida riikidesse, väljaspool Euroopa Liitu, et inimesed saaksid jääda oma koduriiki. suur aitäh ja jõuame tagasi teie koduriigi, härra volinik. Ungari Rahvusparlamendis kolleeg Zala uh,. First of all I would like to suur aitäh, kõigepealt rõhutaksin, et Ungari seisukoht ei ole muutunud liitumispoliitika osas tegemist on äh, olulisima strateegilise poliitikaga Euroopa Liidus ja see panustab lõppkokkuvõttes äh, sellesse, et hakkama saada praeguste väljakutsetega Euroopa Liidus. on ilmselge, et Euroopa Liidu liitumispoliitika on äh, liiva jooksnud, kuid enamasti see tegelikult tuleneb sellest, et see protsess ise on kaotanud oma äh, usutavuse. nii et tegelikult ei puuduta liitumisläbirääkimised otseselt praeguseid institutsionaalseid probleeme, vaid lihtsalt seda, et liikmesriigid ei äh, võta enam tõsiselt seda poliitika jah, me võime vaadata küll läbi liitumisprotsessi, kuid Ungari arvates ei tohiks see seda protsessi sellegipoolest aeglustada ja takistada äh, kandidaatriikidel edasi liikumast. nüüd, mis veelgi olulisem, tuleb kiirendada praegu käimasolevaid liitumisläbirääkimisi Serbia ja Montenegroga. härra volinik, millal võiksid Serbia ja Montenegro Euroopa Liiduga liituda. tänan. Like the... suur tänu ja lõpetuseks endisele äh, parla-, Euroopa Parlamendi liikmele annan sõna, kes nüüd on Rahvusparlamendi liige, nii et tere tulemast tagasi, loodetavasti läheb teil hästi. ma räägin hollandi keeles. Maar ik kan die, kan die even goed um, aan u stellen. En het heeft ook betrekking op, op... ma tahtsin tegelikult esitada küsimuse eh, härra Borrellile, aga võin siis teile ka selle esitada. meie väärtuste kaitsmine ja põhiõiguste ja vabaduste edendamine, see on ju Euroopa Liidu DNA-s lausa, nii et meil on siin kohustus neid edendada nii Euroopa Liidus kui ka meie naabruspiirkonnas. siin peab olema selge seos meie välispoliitika ja sisepoliitika vahel, ehk siis see nii-öelda pehme võim. me peame rääkima selektiivselt ka selle, me ei tohi rääkida selektiivselt sellest, mis toimub riikide sees, nii et kui me räägime nendest väärtustest, siis ei saa me neid kuidagi mõnel puhul kõrvale jätta, aga jah, paraku me näeme asju selektiivselt, nii see on, nii mõndagi jääb meil kahe silma vahele, vaatame, mida on näiteks tehtud Hispaanias, Kataloonias. nii et on ka täiesti autoritaarseid äh, liidreid Euroopa Liidu sees. edasi vaatame näiteks, mida on teinud president Erdoğan Türgis, kuidas ta on käitunud äh, kurdidega, kuidas äh, kiusatakse taga kurdi poliitikuid ja tegelikult täpselt sama tehakse ka katalaani poliitikutega. nii et meie peame seisma hea oma väärtuste eest igal pool nii et Euroopa Liit peab rääkima samamoodi väärtustest nii Euroopa Liidu sees kui väljas. jällegi annan sõna äh, endisele Euroopa Parlamendi liikmele proua Jimenez Becerra, palun. ma räägin jah, täna küll hispaania keeles. tahaksin öelda eelkõnelejale et Hispaanias ei ole inimõigusi rikutud ja kui seda tehti, siis tegid seda needsamad inimesed, kes on praegu äh, vanglas ja Hispaania kõrgeim kohus mõistis nad hukka riigipöörde korraldamises nad ei pidanud kinni parlamendi õigustest, Hispaania suveräänsus on ikkagi Hispaania rahva käes, nii et seda ei saa neilt ära võtta jõuga. nii et ütlen selgelt ära, Hispaanias ei ole mingisugust eh, vabaduse piiramist, kohtunikud on öelnud sama, tegemist on demokraatliku riigiga ja Euroopa Liit peab kaitsma äh, Hispaaniat, Hispaania kaitseb inimõigusi samamoodi nagu Euroopa Liit, nii et need poliitikud, keda süüdistatakse riigipöörde korraldamises, kes on nüüd süüdi mõistetud, oleksid teinud sama Euroopa Parlamendi, siis oleks läinud ju täpselt samamoodi. The floor is yours, commissioner. palun, teil on võimalik vastata. suur aitäh, kõigepealt äh, Gruusia ja Ukraina küsimus. kas see, et neil on probleemid Venemaaga ja osa nende territooriumist on okupeeritud, võiks takistada neil äh, lähenemast Euroopa Liidule? ma usun, et mitte, me oleme seda juba näidanud ja teeme seda ka edaspidi. esiteks on kõigehõlmav äh, vabakaubandusleping loomulikult. edasi ka äh, seitsmekümne protsendi Euroopa Liidu agi ülevõtmine nii et neil on võimalik, neil on äh, võimalik Euroopa Liiduga tagada võimalikult suur integratsioon, aga kui me vaatame siiski vabakaubanduse aspekte, siis on siin äh, võimalusi veel tohutult, nii et neil on võimalik veelgi enam integreeruda Euroopa Liitu. ja seda just igapäevaelus. kui on veel mingeid muid valdkondi lisaks, milles nad sooviksid meiega koostööd teha, siis oleme valmis igati seda ka tegema. näiteks Ukraina puhul oleks kindlasti väga hea, kui me seoksime nad Euroopa Liiduga kas energiainfrastruktuuri või äh, digitaalküsimustes. nii et need on äh, teemad, mille osas saame teha rohkem ja me oleme valmis ka seda tegema. nii et ma ei näe siin mingisuguseid takistusi. kuna osa nende teoor-, territooriumist on okupeeritud, et see justkui takistaks neil Euroopa Liidu suunas liikuda, vastupidi, nad teeksid seda veelgi enam, kuna on see surve Venemaa poolt. nüüd edasi, rahvusparlamentide roll. see on väga põnev teema, arutasime seda ka eile Lääne-Balkani riikide rahvusparlamentide esindajatega ja sõnum on siin väga selge, ja selgesti mõistetav. kõik peavad ajama poliitikat ikkagi rahvusparlamentides. nii et julgustan kõiki seda, seda te sama tegema, ehk siis äh, minge tagasi rahvusparlamentides ja tehke oma tööd seal, sellepärast et äh, muidu ei suuda need riigid meid kunagi veenda selles, et nad tõesti äh, suudavad äh, olla osa Euroopa Liidust liikmetena, nii et meil on vaja äh, mingisugust äh, miinimum ühisnimetajat vähemasti Euroopa integratsiooni osas, nii et nad peaksid suutma kõrvale panna oma eriarvamused ja keskenduda siis ikkagi Euroopa Liidu liikmelisusele, nii et kõikidele Rahvusparlamendi liikmetele teeksin siinkohal sellise üleskutse teie komisjoni palusin, komisjonilt palusin ma abi kuulamisel, nii et parlamendisaadikud on väga erilised inimesed, nad enamasti kuulavad ükskõik, üksteist ja pigemini rohkem kui kedagi teist. nii et äh, Euroopa Parlamendi liikmed on kindlasti väga heas positsioonis selleks, et äh, suuta selgitada, miks rahvusparlamendid mängivad kogu liitumisprotsessis nii tohutult äh, olulist rolli. ja loomulikult mina olen teile toeks sellel teel, äh, kui on siin parlamendisaadikud, kes soovivad teha veelgi tihedamat koostööd Lääne-Balkani riikide parlamentidega, nii et pikk tee on seal loomulikult veel käia. nüüd, mis puudutab kommunikatsioonistrateegiat Lääne-Balkani riikides, jah meie kohalolu Lääne-Balkani riikides tõepoolest ei ole võib-olla kõige parem, pehmelt öeldes, nii et meil on vaja selles vallas veel pingutada, kui ma vaatan aga fakte ja arvandmeid, siis tegelikult ikkagi teeme seal kõige rohkem just meie, nii Euroopa Liit kui ka liikmesriigid. nii et seda saame me öelda selles regioonis tegutsedes ja selle regiooni, regiooni nimel tegutsedes, nii et lihtsalt kõike seda hallatakse, kui veidi kehvasti tuleb sellekohane plaan välja töötada, võib-olla siis midagi sarnast nagu Ukrainas, näiteks Euroopa Liit teie heaks, see programm EU for you, siis nii saame me selgitada inimestele, et mida me siis täpselt teeme. aga siin on veel üks lisa äh, aspekt või siis teema, nimelt ma leian, et meie tegevus on äh, liiga killustatud, äh, liiga palju selliseid väikeseid tegevusi, kuigi tegelikult meil peaksid olema võib-olla sellised suuremad tegevused, millel on ka suurem mõju. nii et äh, sellised kaks võimalikku strateegiat. ja ma ei ütleks, et me hakkame siin liitumisprotsessi ümber tegema Äh, küll aga peame me mõistma seda ikkagi samamoodi. nüüd Türgi juurde. meie lähenemine Türgile on väga selge. siin on põhimõttelisi äh, probleeme suhetes Türgiga. on probleeme näiteks ähm, ebaseadusliku puurimustege-, puurimistegevusega Küprose ümber, on kaalutud võimalus seada ka sanktsioonid. ülemkogu on ka väljendanud oma arvamust vägagi selgelt. nii et midagi enne ei muutu, kui Küprose piirkonnas puurimistegevus lõpetatakse. nüüd edasi liitumisläbirääkimised. me oleme järjepidevalt tõstatanud äh, kahtlusi näiteks põhivabaduste osas, pressivabaduse osas, juhtinud tähelepanu ajakirjanike kinnipidamisele ja muudele valdkondadele, kus on näha tagasiminekut õigusriigi põhimõtete osas, nii et täiesti põhjendatud probleemid ja peame nendele järjepanu, Türgi tähelepanu juhtima, kui Türgi endiselt ennast liikmes või vabandust, kandidaatriigiks peab peame teiselt poolt tegema koostööd Türgiga, aga rändeküsimuses. nii et me peame vaatama läbi oma suhted tervikuna Türgiga, seda nii siin Euroopa Parlamendis kui ka näiteks ülemkogus ja kindlasti ka komisjonis. meil peab olema strateegiline lähenemine suhetele Türgiga. peame suutma tuvastada nii oma nõrgad kui ka tugevad küljed. Serbia ja Montenegro ning kuidas kiirendada protsessi. sellised need plaanid on, nagu ma enne selgitasin, loomulikult äh, tuleb neid motiveerida meile lähemale liikuma ja seeläbi see protsess kiirenebki, nii et vaid läbi tõelise turumajanduse loomise saame me selgitada, miks on vaja toimivat demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid, pressivabadust, see kõik mõjutab ju ka ärikeskkonda. ja kui see keskkond ei ole ähm, selline, nagu me soovime, siis meie investorid sinna ka ei investeeri, nii et äh, turumajandus, mis lähtub õigusriigi põhimõtetest, mis toimib nii meie kui nende huvides nii jõuavad nad kindlasti pikkade sammudega meile järele. nii et olen vist küsimustele vastanud, härra esimees. kas veel üks küsimuste voor? jah, loomulikult. nüüd siis viimane küsimuste voor, küsimusi esitavad vaid rahvusparlamentide liikmed, aga enne kui ma annan sõna järgmisele kõnal-, kõnelejale, tahtsin ma rääkida Küprose vetes toimuvast Türgi puurimistegevusest. kui ma õigesti mäletan, siis ma tervita-, me tervitasime seda, et nõukogu võttis vastu äh, piirangud äh, Türgi äh, suhtes ja nüüd me ootame siis ka nende piirangute ja sanktsioonide rakendamist, mis on suunatud konkreetsetele isikutele niisiis viimane küsimuste-vastuste voor, kõigepealt Pietro Celli Itaaliast, teda ei ole siin, hästi. härra Zibinjev Poolast. palun, teil on sõna. okei okay,, thank you, thank you, eh, Mr Chairman. suur aitäh, suur tänu, härra esimees. härra volinik, te ütlesite, äh, et Lääne-Balkani äh, riikide liitumise läbirääkimiste läbikukkumine tähendab seda, et ei ole suudetud äh, luua korralikke kanaleid suhtluseks nende riikidega, et selgitada ähm, kohalikele inimestele, milles see idee seisneb. kas te ei usu, et oleks tehtav ja ka täiesti mõeldav tuua välja konkreetne ajakava. ehk siis kuidas äh, ja milliseks kujuneks see äh, liitumisprotsess äh, ja see oleks siis julgustav liikmesriikidele või kandidaatriikidele, et me ei räägi siin mitte aastakümnetest, vaid pigem ikkagi mõnest aastast. jah, suur aitäh, kolleegid. palun pidage eravestlusi ukse taga, viitan siin oma saksa kolleegidele, kui lubate, jah? nii, järgmiseks äh, härra Dietrich Hollandist, palun. Uh, suur tänu, härra esimees, peagi ilmselt Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidu liikmesriik, ometigi jäävad nad meie naaberriigiks nii et äh, härra volinik, vaatame Brexitist äh, kaugemale, ütleme siis näiteks, äh, mis juhtub viie aasta pärast, millised on kõige olulisemad elemendid Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelises koostöös. tänan. aitäh. proua Jourde, palun, teil on sõna. Micro, Micro., madam. Dire, monsieur le president, monsieur härra esimees, härra volinik, daamid ja härrad, nüüd naabruspoliitika, idapartnerluse, Vahemere suunaline poliitika ja e, liitumispoliitika Lääne-Balkani riikide suunas on põhimõttelise tähtsusega. nüüd viimastel nädalatel me näeme, mis on toimunud Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga tegemist on väga oluliste teemadega, nii et kaks küsimust. kas te saaksite öelda, kuidas te näete seda, kuidas on seotud välispoliitika ja laienemispoliitika ja teiselt poolt septembrikuus rahvus- või parlamentidevaheline ÜVJKP ja ÜKJP teemalise konverentsil tehti avaldus, öeldes, et Euroopa Liidu, liit peab tegema koostööd naabruspoliitika riikidega selleks, et üksteist tugevdada vastastikku, nii et kuidas te näete selliseid seoseid, tänan. Mr Dimitrescu from Romania. suur aitäh, härra Dimitrescu, palun Rumeeniast. Je voulais vous poser deux questions tahtsin teile esitada kaks küsimust. esiteks ma tahaksin teada, mida ardat-, arvate te Moldova liitumisväljavaadetest. arvestades seda, milline seal poliitiline olukord on ja kuidas äh, võim on poliitikute käest kadunud, nii et kas on põhjendatud see, mida on soovinud teatud riigid, nagu näiteks Prantsusmaa, et peaksid olema uued reeglid eh, liitumispoliitikas. viimased kolmteist eh, liitujat Euroopa Liiduga pidasid kinni Kopenhaageni kriteeriumitest eh, ja ka liitumisläbirääkimiste protsessist peatükkide kaupa, nii et kui nüüd on vaja uusi reegleid, siis jah, miks mitte aga kas teil on mingeid kindlaid ideid selles suunas, võib-olla ka oma nägemus? kas me räägime siis äh, konkreetsetest tähtaegadest? sest et nii saaksime me saata näiteks positiivse sõnumi Lääne-Balkani riikidele, nii et igal juhul palju edu teile! suur aitäh ja infoks teile, Maja Sandu tuleb jaanuarikuus väliskomisjoni. ja siis räägib ta Moldova olukorrast täpsemalt. eelviimane kõneleja, härra Benešek, palun, Tšehhi Vabariigist. pane komissari, e, ja bych chtěl tady podpořit to, co tady už zazní. suur tänu ja tere tulemast härra volinikule, tahaksin toetada juba eelöeldut, Lääne-Balkani riikidel peab olema olemas see Euroopa väljavaade. kui meil see koht tühjaks jääb eh, nende huvides, siis keegi teine võtab selle lihtsalt üle ja see ei ole Euroopa huvides, see ei ole nende riikide huvides samuti. ja ma nagu eh, volinik Haan ütles, eh, stabiilsust on vaja tuua on vaja tuua sellesse piirkonda, muidu loovad need ebastabiilsust Euroopas mul on ka küsimus idapartnerluse kohta, palju juba öeldi, aga Tšehhi Vabariigi esindajana tahaksin ma küsida, kas te kavandate ka mingeid tõsisemaid muutusi või muudatusi filosoofias, poliitiline olukord on viimasel ajal muutunud, on toimunud areng nendes riikides, nii et kas teie kavandate viia sisse muudatusi idapartnerluses just? aitäh! aitäh, härra Milutan Tšutanovitš Montenegrost, palun! želim da vam se zahvalim što ste mi dali mogućnost da se obratim vama. suur tänu, et mul avaneb võimalus teile teie ees sõna võtta, mina olen pärit Montenegrost ja kuulun seal opositsioonierakonda. eile osalesin ma kohtumisel, mis oli korraldatud selleks, et arutleda Lääne-Balkani perspektiivi üle ja tahaksin oma arvamust samuti jagada. me kuulsime, et palju kritiseeritakse seda uut metoodikat, mida härra Macron eh, soovitab, aga mitte kõik meist ei ole seda meelt, mõned meist tegelikult eh, toetaksid seda, kuna sellisel juhul oleksid eh, kodanikud need, kes eelkõige saaksid kasu sellest liitumisprotsessist. praeguseni on nii, et kodanikud ei tunne, et nemad kasu saaksid liitumisest. minu küsimus on järgmine kas ei oleks loogiline, kui Euroopa väärtused Lääne-Balkani riikides eh, sisse viidaks, et eh, integreerituse tase oleks kõrgem, isegi sellise väikesemahulise Schengeni ettepanek tundub väga huvitav. kas te julgustate Montenegrot ja Bosnia-Hertsegoviinat selle algatusega liituma? meie leiame, et seda algatust tuleks toetada, seda tuleks edendada ja tuleks isegi kaotada piirid Lääne-Balkani riikide vahel, kui midagi sellist oleks võimalik korraldada, kui me saame näidata, et me oleme valmis seda tegema, siis meie integreerimine Euroopa Liiduga oleks vähem problemaatiline. meie jaoks ei ole lihtsalt loomulik, et Montenegro tahab suuremat või tihedamat sidet näiteks Taaniga, aga Bosnia-Hertsegoviina vahel ja meie vahel on endiselt piir. aitäh! Uno and just picking on what you said. aitäh ja jätkates teie mõttelõnga, mina olin eh, samuti teisipäeval seal ja esimene samm integreerimisel on rändlustasude kaotamine. on uskumatu, aga te ületate piiri ja yhtäkkiä olette te täiesti teistsuguses mobiilsidemaailmas. nii et piiride kaotamine oleks kindlasti igal juhul kasulik Lääne-Balkani riikide puhul samuti. head kolleegid, tundub, et kõik said sõna ja volinik saab nüüd viimase vooru vastusteks sõna, palun. aitäh, mulle esitati kaks küsimust seoses ajakavaga laienemise puhul. tegu on keeruka küsimusega. jah, võiks öelda, et eh, eesmärk on kahe tuhande kahekümne viies aasta, aga ma arvan, et seda oleme me juba üritanud. küsimus ei ole selles, eh, et peaksime mingid kuupäevad välja valima ja siis neid pärast muutma. küsimus on selles, et tuleb luua protsess, mis viib eh, tõesti laienemiseni nende riikide piirkonnas. mina, minu kava on see, et eh, minu viieaastase ametikava, ametiaja lõpuks on meil vähemalt üks eh, riik, kes on valmis Euroopa Liiduga liituma seal. nii palju võin ma teile öelda ajakava kohta, sellise kohustuse olen valmis endale võtma hea meelega siis esitati küsimus, mis puudutas äh, laienemist ja, ja, ja ja siis süvendamist, äh, kas need sõltuvad üksteisest, ma ei usu. ma arvan, et äh, laienemine on võimalik ilma, et institutsiooniliselt midagi oluliselt tuleks täielikult ümber korraldada. loomulikult, kui institutsioonilisse reformi uskuda, siis seda parem, aga see ei ole eeltingimuseks iseenesest selleks, selleks et äh, laienemine saaks toimuda. Euroopa Liit peaks äh, olema võima, võimeline toimima ka enam kui kahekümne kaheksa liikmesriigiga või taaskord kahekümne kaheksa liikmesriigiga. ja selle mini Schengeni küsimuse kohta, kas see on hea idee, igasugune piirkondlik koostöö enne liitumist Lääne-Balkani riikide vahel on igati tervitatav, ma toetan seda ideed, aga üks tingimus seal on minu poolt, see peab olema kaasav. kõik peaksid saama sellega liituda, kõik Lääne-Balkani riigid. aga kui see tingimus on täidetud, siis on see minu poolest eh, hea mõte, on lihtne piire ületada, see aitab kaasa kaubanduse edendamisele, see aitab kaasa inimestevaheliste kontaktide edendamisele, nii et see võib tuua kasu, nii et eh, toetan seda ideed, aga palun teil veenduda selles, et kõik, kes on huvitatud, saavad igal hetkel sellega liituda teie piirkonnas. Moldova kohta ja olukord Moldovas. me jälgime tähelepanelikult eh, Moldova olukorda me näeme, et hetkel on poliitiline olukord selline, mida on keeruline prognoosida, vähemalt keskpikas mõttes, aga meie seisukoht ei ole muutunud, me teeme koostööd Moldova valitsusega seni, kuni nemad oma poolt reforminõudeid täidavad. ja me jätkame nende toetamist eh, rahaliselt ja institutsionaalselt, aga reformid tuleb läbi viia. vastasel juhul taaskord peame me peatama rahastamise nii et me, me vajame seda, et Moldova jätkaks tegevust eh, ja me teeme kõik selle nimel omalt poolt. selle kohta, kas laienemine Moldova suunas on ettenähtav või on mõeldav, väga keeruline, ma arvan, on mingit perspektiivi siin, eh, siin ette näha, aga taaskord see põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping eh, võiks siin aidata siis, kui me oleme selle rakendanud, kui see on ellu viidud ja kui me oleme Eh, paika pannud eh, muud koostöövaldkonnad, siis võib see küsimus eh, tõstatuda ja iga Euroopas asuv riik võib paluda või taotleda liikmelisust, aga hetkel me sinnani veel ei ole jõudnud. idapartnerluse kohta üleüldiselt ja meie tulevased plaanid. praegu oleme me sellises äh, ajahetkes, kus me mõtleme asjade üle järele, nii et on keeruline täpseid prognoose esitada, aga võin teile öelda, et nende riikide lähemale toomine kõikides valdkondades, kus on võimalik tihedam koostöö, saab olema strateegia osa. aga liiga vara on praegu öelda täpselt, millised uued elemendid on meie poolt võimalik avalikud, avalikud konsultatsioonid on praegu lõpufaasis, siis arutame me neid küsimusi omavahel ja siis pöördume me ka liikmesriikide poole, enne kui me ettepanekutega välja tuleme. ja viimaks, ma arvan, et selle eh, rosina jätsin kõige lõppu Ühendkuningriigi küsimus see oli muidugi nali, ärge seda liiga tõsiselt võtta, võtke, aga Ühendkuningriigile jah, miks mitte selline läänepartnerlus välja töötada, kui nad seda soovivad, teatavate tingimustega loomulikult aga loomulikult peame ära ootama, kuidas Ühendkuningriik näeb meie tulevasi suhteid, millised on nende soovid, aga keegi teine sellega tegeleb praegu ja mina hea meelega võtaksin selle temalt üle, kui tema on paika pannud, milline saab olema tulevane eh, suhe Ühendkuningriigiga. hea meelega seda teen, aga eelnev volinik eh, härra Barnier, kellega ma hea meelega koostööd teen, eh, vastutab praegu selle eest, nii et võite temalt küsida selle kohta aga vähemalt tahame me täielikku vabakaubanduslepingut, loodetavasti saab see koostöö olema laiaulatuslikum, aga härra Barnier saab seda paremini selgitada, suur tänu. Ladies and gentlemen, dear colleagues, before you all jump up, let me briefly head kolleegid, võtame kiiresti kokku. kõigepealt ma tahaksin tänada volinik Verhelit, et ta meiega nii palju aega veetis, vastas kõikidele küsimustele ja panin tähele, et väga lühikese aja jooksul äh, on teile saanud selgeks väga paljud teemad ja te tegelete põhjalikult kõikide piirkondade ja riikidega, nii et palju tööd, palju edu teie poliitilise tööga siin Brüsselis. tahaksin tänada ka üksust, mis tegeleb suhetega riiklike parlamentidega selle, eh, selle koosoleku korraldamise eest, tahaksin tänada ka riiklikke parlamentide esindajaid koostöö eest, et te tulite täna Brüsselisse ja te jagasite oma seisukohti. ma arvan, et selline mõttevahetus on väga kasulik ja me hea meelega jätkaksime sellises formaadis, kui te nõustute. ma ootan meie järgmist koosolekut ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja kaitse- ja julgeolekupoliitika osas märtsis Zagrebis. Miro Kovač on täna siin Horvaatia parlamendis, arutame